Welcome to everybody, I open tere tulemast kõigile. avame tänase pärastlõunase istungi. mul on väga hea meel, et ähm, kõik on rõõmsalt tagasi, täiskogus me küll juba kohtusime eelmisel nädalal, aga suur au on kohe sügise alguses tervitada siin Luksemburi spordiministrit Romain Schneiderit. ma täpsustaksin aga, ta ei vastuta mitte ainult spordiasjade eest, vaid ka arenguküsimuste eest ja sotsiaalkindlustuse asjade eest, kui lubate, lähen üle itaalia keelele ja annaksin äh, ja võtan sõna siis kahe esimese päevakorrapunkti osas kõigepealt ja siis äh, liigume edasi äh, juba äh, vestluse juurde härra ministriga. Eh, suur tänu. ma loodan, et kellelgi ei ole midagi päevakorra vastu, kas me võime selle vastu võtta, kui jah, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde number üks, päevakorra kinnitamine, kellelgi selle vastu ka midagi ei ole, protokollide kinnitamise vastu samuti mitte. ja e, meil on e, keelerežiim täna järgmine saksa, inglise, prantsuse, itaalia, poola, e, kreeka, hispaania, eesti, rumeeni ja tšehhi keel ja meie tänane istung antakse üle ka internetis aga enne kui me läheme Luksemburi eesistumisperioodi prioriteetide arutamise juurde, tahaksin eraldi välja tuua sporditeema, kui lubate veel. homme äh, räägime me sellest küll äh, detailsemalt, aga äh, tuleb rääkida ühest väga tõsisest episoodist, mis leidis aset hiljuti Sevillas nimelt äh, mõrvati ähm, Palmi-, äh, vabandust, Palmieras äh, arheoloog, maailmakuulus arheoloog ja ma arvan, et me peaksime võtma paar minutit selleks, et temale mõelda ja sellele sündmusele mõelda, see oli tõesti väga šokeeriv ja ma tean, et Luksemburgis toimus hiljuti väga huvitav konverents kultuuri kohta ja, ja võib-olla mainite ka Palmieras juhtunut siis äh, oma eesistumisperioodi osas. Äh, Roman Schneider, tere tulemast, aga teile, härra minister, Luksemburgi eesistumisperioodi prioriteedid on meile edastatud kirjalikult äh, ja mul on väga hea meel, et teie fookuses on samad asjad suures äh, äh, osas, mis meilegi tähele, mis meiegi tähelepanu all on. tänasel äh, kohtumisel räägime me nendest ka meie seminari raames ja tulemas on teie eesistumise ajal üsna huvitavad konverentsid, üks nendest spordiküsimustest ja, ja spordi mõjudest, räägitakse igasugusest spordist ja kõigidest spordiliikidest ja eesmärgiks on siis äh, ligi meelitada rohkem inimesi spordiga tegelema. loomulikult on väga oluline spordi puhul ka see, kuidas äh, sporti juhitakse ja ma tean, et äh, Luksemburg eesistujariigina ja teie, härra minister, olete väga pühendunud sellistele küsimustele, näiteks nagu dopinguvastane võitlus spordis ja nii edasi nagu te teate, ka parlamendis on need teemad arutelul olnud kultuurikomisjonis varem. härra Fissase raport äh, dopingu küsimustes äh, oli parlamendis äh, arutelul ja nii edasi. kõigepealt tuleb muidugi vaadata seda, mida ütleb Lissaboni leping pädevuste kohta ja teine oluline aspekt on rahastamise küsimus, täpsemalt siis see, et uuel programmiperioodil oleks ka spordile piisavalt tähelepanu pööratud rahalises mõttes. eelmine nädal oli Euroopa spordinädal ja meie siis äh, kultuurikomisjonis korraldame seminari sellel teemal täna ja mm, loodetavasti tunnustatakse sporti Euroopa tasandil tulevikus öö, äh, rohkem. ja lõpetuseks tahaksin veel mainida ühte asja, nimelt äh, spordi ja inimõiguste alane seminar, mis on juba toimunud, on ka siin kontekstis oluline. suur tänu, aga nüüd siis sõna teile, härra minister, palun. suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendisaadikud, proua ees, juhataja juba viitas äh, mõnele väga olulisele punktile meie eesistumise ajal, aga lubate mul ehk laskuda detailidesse teatud prioriteetide osas, aga muidugi ma saan aru, et aega mul väga palju ei ole, aga arvamuste vahetus teiega on minu jaoks väga-väga oluline. tuleb mõelda paljudest olulistest teemadest. kõigepealt lubage mul tänada teid küllakutse eest et teile tutvustada siis Luksemburi eesistumisaja prioriteete spordi teemal. ja minu jaoks ei ole tegemist sugugi mitte lihtsalt formaalsusega Äh, nagu ma ütlesin juba varem, olen ma vägagi huvitatud konstruktiivsest dialoogist teie komisjoniga ja teie komisjon mängib võtmerolli Euroopa Parlamendi ähm, arvamuse kujundamisel spordiküsimustes. institutsioonide vaheline koostöö on väga oluline selleks, et kaitsta eurooplaste huve, äh, Euroopa kodanike huve ja sellest johtuvalt äh, siis tahtiski Luksemburg eesistumisperioodi ajal tõsta need küsimused oma poliitikates äh, ehk kodanike huvi eh, eh, poliitikate keskmis, keskmesse nii et spordivaldkonnas eh, tahame me rääkida teemast, mis praegu on olnud eiratute seas, nimelt väikelaste seas spordi edendamise. me räägime siin kuni kaheteistaastastest lastest selleks, et motiveerida neid terve oma elu jooksul siis hiljem ennast liigutama ja sporti tegema. ja lubage mul alustada siis sellest peamisest küsimusest äh, meie eesistumisperioodi ajal nimelt eh, siis füüsilise tegevuse ja motoorika arendamis, motoorikat arendavate tegevuste edendamine öö, eh, väikelaste seas. maailma Tervishoiuorganisatsioon on välja toonud eh, selle, et vähene liikuvus on enneaegse surevuse peamiseid põhjuseid öö, su, mm, suurima, nelja suurima põhjuse seas ja me peame võitlema selle vastu niimoodi, nagu võitlema ka rasvtõve vastu. järjest rohkem on meil uuringuid, mis näitavad seda, et on selge seos füüsilise tegevuse ja vaimse tervise vahel ning äh, ka kognitiivsete oskuste väljaarenemine sõltub sellest, kui aktiivne Äh, inimene on. loomulikult äh, füüsiline tegevus äh, ei oma tagajärgi mitte ainult üksikisiku tervisele, vaid ka tervishoiusüsteemidele ja ma olen ühtlasi ka sotsiaalkindlustusalane minister ja ma tean, millised need mõjud need on seitse protsenti tervishoiu eelarvest kulutatakse Euroopa Liidus keskmiselt täna selleks, et ravida haigusi, mis on seotud vähese liikumisega, mis on, tulenevad siis istuvast eluviisist ja, ja selle eluviisi negatiivsed tagajärjed ei puuduta mitte ainult äh, täiskasvanuid. see toob kaasa täiskasvanute seas, aga ka laste seas ähm, lihaskoehaigusi, laste seas üks äh, laps kümnest äh, oli kas äh, siis ülekaaluline või seo- või kannatas rasvtõve all suisa ja statistika näitab, et alla viieaastaste laste seas on näha seda et, et kaheksa protsenti on üheksakümnendatest aastatest kasvanud äh, ülekaaluliste hulk, üheksakümnendal aastal oli see kaheksa protsenti, täna juba viisteist protsenti, Luksemburgis peaaegu kümme protsenti lastest kannatavad ülekaalulise all, need on siis lapsed äh, nooremad kui viis aastat ja seega tähendab see seda, et me peame liikumisele tähelepanu pöörama äh, näiteks sellistele asjadele, näit-, nagu vastupidavuse suurendamine, koordinatsioon, kiirus, motoorika, Eh, see viib eh, eh, füüsilise heaoluni, aga loomulikult peame mõtlema sellele, et kui me pöörame sellele asjale tähelepanu lapseeas, siis on lootust, et ka selline tegevus jätkub täiskasvanu eas ja me teame seda, et terves kehas terve vaim tänu füüsilisele tegevusele peaks paranema ka siis õpitulemused laste seas, nad on aktiivsemad ja tähelepanelikumad klassis, äh, klassiruumis. nüüd äh, kahe tuhande seitsmendal aastal teie komisjon juba viitas sellele, oli pioneer selles küsimuses, nimelt võtsite vastu raporti äh, ühehäälselt selles küsimuses, nimelt viidati selleni, et peaks ka eelkooliealiste seas toetama ja edendama rohkem füüsilist äh, tegevust sellest oleks kasu laste tervisele ja ka õpivõimele ja sellest ajast äh, alates on siis euroopa tasandil ikka ja jälle selle teemaga tegeletud äh, ning see on sees ka praegu spordinõukogu tegevuskavas Äh, väga palju rõhku on muidugi pandud koolispordile, aga raportid näitavad seda, et järjest rohkem tuleks tähelepanu pöörata ka koolieelikute seas spordi edendamisel ehk siis lasteaedades ja nii edasi. Luksemburg on lõhu-, rõhutanud seda, kui oluline on aktiivse eluviisi äh, propageerimine juba ka äh, äh, laste seas ja sellepärast nõukogus me tahaksimegi spordiministrite kohtumisel sellele teemale tähelepanu pöörata Äh, et kõik, nii koolid äh, kui ka vanemad oleksid äh, teadlikud sellest, kui oluline see on. juuni lõpus me juba võtsime vastu vastavasisulise dokumendi. see on uus lähenemine asjadele selle asemel, et öö, tuleks muuta vaimsust, kui me ütleme lastele ikka ja jälle, et ole rahul, ole nüüd paigal, vastupidi, me peaksime hoopis äh, soovitama lastel ennast liiguta, lii-, ähm, liigutada ja liikuma ja see on väga oluline. teine punkt, äh, mis on samuti äärmiselt oluline, äh, on Euroopa Liidu esindatus ja tema tegevuse koordineerimine WADA-s ja viimati oleme näinud, et doping kahjustab ühelt poolt sportlaste tervist, aga teisalt on see ka väga eh, negatiivse mõjuga spordi ja sportlaste kuvandile, mistõttu eh, me peamegi seda väga eh, oluliseks ja praegune süsteem rajaneb äh, ülemkogu äh, resolutsioonil äh, aastast kaks tuhat üksteist ja see tuleks üle vaadata käesoleva aasta jooksul, mistõttu ma tegingi ettepaneku, et see toimuks Luksemburgi eesistumise ajal, kuivõrd ähm, praegu veel on kolm Euroopa Liidu esindajat seal nõukogus kohal ja seega on võimalik tagada ka seda, et Euroopa Liidu huve piisavalt arvesse võetakse ja me äh, arutasime seda Luksemburgis toimunud mitteametlikel spordiministrite kohtumisel ja äh, püüdsime siis äh, leida võimalusi meie praegust koordineerimissüsteemi muuta ja mm, seega me tegime ettepaneku et novembris eh, tehtakse järeldustes ka pakutakse teatavad eh, viisid edasiminekuks selles valdkonnas. Luksemburgi eesistuja eh, kutsub liikmesriike üles, kellel ei ole veel siseriiklikku Äh, antidopingu koodeksid vastu võetud, et see tehtaks äh, vastavalt siis rahvusvahelistele äh, suunistele ja järgmisel ähm, kohtumisel novembrikuus tuleb see ka arutusele. Euroopa Liidu ekspert Philippe Meeders, minu ähm, Belgia kolleeg, lõpetab oma töö selle aasta lõpus tema mandaat lõpeb ja seega me äh, nimetame ametisse uue Euroopa Liidu esindaja, et äh, meil oleks siis tugev äh, esindatus VADA-s ja et see jätkuks. mis puudutab meie kolmandat prioriteeti, siis see on ka äärmiselt oluline, no sellele te ka juba viitasite korra, see on siis sportlaste nii-öelda topeltkarjääri teema, mis tähendab seda, et et sportlastel oleks võimalik siis ühendada kõrgetasemeline spordi tegemine siis ka tööalase või akadeemilise karjääriga. praegu on juba mitmeid võimalusi selleks loodud ja ka see teema on üldiselt nüüd tuttavam, kuid siin on seni veel puudu olnud Euroopa mõõde. kuna praegu, praegusel ajal sportlased liiguvad väga palju ringi võistlustel, näiteks ka käivad välismaal treenimas, seega kuidas siis äh, saab äh, näiteks äh, haridust omandada niisuguste pikkade treeningperioodide jooksul. seega me arutasime Äh, äh, arutame siis äh, täna ja homme ja ülehomme Luksemburgis seda küsimust ja ka novembris sporditeemalisel konverentsil, millel ma teid ka osalema üles kutsun, see puudu-, seal osaleb ka mitmeid kõrgetasemelisi sportlasi, tippsportlasi ja ma ei hakka mm, kahe järgmise päeva äh, kohtumistest pikemalt rääkima, kuid eesistujana äh, soovisime ka äh, heade siseriiklike tavade arutamise seal ette võtta. ja see puudutab siis ka erinevast kultuurist, religioonist ähm, pärit isikute kaasamist. mis puudutab nüüd neljandat mm, prioriteeti, siis äh, äh, on see siis äh, ametlike asutuste suhted spordiorganisatsioonidega ja samamoodi oleme seda ar-, arutanud juba volinik Navratšitši osavõtul. viies prioriteet puudutab spordivõistluste tulemustega manipuleerimist või kokkuleppematše juulikuus äh, üksteist Euroopa liikmesriiki, kes on juba alla kirjutanud Euroopa Nõukogu konventsioonile spordivõistluste manipuleerimise vastu. et sealt siis arutati konventsioonile allakirjutamist Euroopa Liidu nimel ja see protsess algas äh, Läti eesistumise ajal ja jätkub meie eesistumise ajal. see on üks meie väga olulistest prioriteetidest. et äh, mm, pidades silmas seda, et see oleks äärmiselt oluline etapp võitlemaks kokkuleppe matšide vastu meie peame siin e- edendama e, ausat ja dopinguvaba ja pettustevaba sporti. kuues prioriteet on, e, puudutab spordi majanduslikke mõjusid, mis praegusel ajal on üha enam kandepinda jõudnud, sellega on tegelenud ka Itaalia ja Läti eesistujad aktiivselt. oktoobris tuleb konverents Luksemburgis äh, mis käsitleb siis spordi kaudu äh, jõukuse töökohtade äh, loomist ja seal osalevad ka nõukogu, nõukogu eksperdid. nii et äh, see on seotud ka jätkusuutliku arenguga ja majanduse ja sotsiaalse ja, ja sotsiaalsete ja keskkonna küsimustega spordiministrite äh, ja kõrgete esindajate äh, osavõtul toimub Pariisis kahekümne kolmandal oktoobril äh, kohtumine, mis käsitleb siis nii-öelda suurte mm, spordisündmuste jätkusuutlikkust. ja siis, siis seotud ka siis COP kakskümmend üks konverentsiga. nüüd viimaks veel äh, lühidalt. Äh, loomulikult äh, lisan veel, et me jätkame seniste töödega, mis puudutavad digiturgu, eritoiduga seotud küsimusi ja ka Euroopa spordinädala korraldamise eh, teemaga läheme edasi, ma arvan, et sellest tuleb ka mõne aja pärast teil siin juttu ja hea meelega kuulan teie küsimusi ja kommentaare. kui te soovite eelmainitud konverentsidel, kohtumistel osaleda, siis olete kõik teretulnud, suur tänu. Eh, suur tänu eh, minister kuulasime tähelepanelikult teie ülevaadet eesistuja eesmärkidest ja spordi majanduslik äh, mõju äh, tuleb ka täna äh, eraldi arutusele. nüüd annan sõna kolleegidele alustame kohalviibivatest koordinaatoritest, kolm minutit, palun ja pärast seda tuleb teine küsimuste voor kom-, parlamendikomisjoni liikmetelt. ja pärast on siis ministril viis minutit vastamiseks aega. vaatame, kui palju küsimusi tuleb. suur tänu, suur aitäh härra minister, teile ka selle eest, et olete täna siia tulnud ja rääkisite meile eh, spordivaldkonnas eh, eesistuja prioriteetidest. Te alustasite koolispordi valdkonnaga ja rääkisite sellest, et eh, sporti peaksid tegema juba väikesed lapsed alates lasteaiaeast. ma arvan, et see on väga oluline valdkond, aga siin on loomulikult raskuseks see, et Euroopa Liidul on vaid toetav ja koordineeriv roll mängida seetõttu arvan ma, et tegemist on kindlasti valdkonnaga, kus parimate praktikate jagamise mudelit tuleks kasutada. ning sellega seoses tahaksin kohe teha, tuua näite, minu kodulinnas Düsseldorfis oleme me välja kujundanud aastate jooksul sellise mudeli, et eh, kõik algkoolilapsed juba kahe, teisest klassist alates eh, Äh, nende puhul kontrollitakse nende motoorseid ja muid füüsilisi oskusi, äh, räägitakse vanematega, tehakse soovitusi kehalise kasvatuse õpetajatele ning viiendas ja kuuendas klassis siis vastavalt vaadatakse üle lapse arengu tulemused. tegemist on väga hea meetodiga minu arvates ja väga hea vahendiga ka, äh, mida kasutatakse erinevates regioonides Saksamaal. ma arvan, et seda peaksid ka teised liikmesriigid tegema, selliseid mudeleid üle võtma sellepärast, et äh, vanematel ei ole sageli ülevaatet sellest, kuivõrd head motoorsed oskused äh, nende lastel on. Äh, teiseks ähm, siis ähm, spordiväärikus, see ei ole mitte ainult seotud dopingu küsimustega, vaid tegelikult ka Fifas toimuvaga, ka siin on spordi väärikus kui selline ohustatud. dopingu puhul muidugi tekib küsimus, et kas see ei ole valdkond, kus Euroopa Liit võiks ka õigusalaselt äh, olla kaasatud. Äh, Saksamaal on algatatud äh, algatusega, kus kuulutatakse dopingualased teod kuritegudeks, nii et see ei ole enam mingisugune džentelmenide kokkulepe, vaid tegemist oleks lausa karistatava tegevusega ehk oleks võimalik ka siin edasi liikuda, öelda, et me reguleerime selle küsimuse Euroopa üleselt ning äh, siin võiks olla meil Euroopa-ülene direktiiv, et Euroopa standardeid äh, dopingualas äh, siis kehtima panna. topeltkarjäärid, väga oluline tege-, küsimus, sellepärast et tippsportlased peavad otsustama, et kuhu oma energiat kõige rohkem panna ja entusiasm tippspordis on lõppematu valdkond kuni kolmekümnenda eluaastani on muidugi niimoodi võimalus äh, raha teenida, aga edasi on, tekib küsimus igal inimuse, inimesel, kas tal on piisavalt äh, haridust selleks, et mõnesse muus eluvaldkonnas äh, vajadusel tööd teha. nii et see küsimus, mis puudutab sporti, spordialaseid õpinguid ka välisriikides, siin on vajalik ja siinkohal ma palun äh, mitte bürokraatlikult ja pragmaatilist lähenemist äh, juba äh, läbitud õpingute vastastikusele tunnustamisele spordialas, nii et sellist tunnustamist saaks liikmesriikide vahel äh, Äh, kehtestada. Äh, siin muidugi eelkõige on vaja kõikidelt osapooltelt pragmaatilist lähenemist ning tahtmist olukorda lahendada. liikmesriigid äh, peaksid siis vaatama, et inimestel mitte ainult ei oleks spordivaldkonnas enesearendusvõimalusi, vaid ka hiljem, pärast seda, kui nad on oma karjääri lõpetanud, võiksid tegutseda mingis teises valdkonnas, loomulikult ei saa kõikidest tippsportlastest treenereid lõpuks, peab olema ka teisi võimalusi Äh, nii et äh, selle eest oleme me ka vastutavad ja peame seda vastutust kandma. suur tänu, Petra, nüüd saab sõna Julie Ward. Uh, thank you very much um, for this suur tänu äh, selle võimaluse eest sporditeemadel rääkida ja mõelda ma tahaksin, et mõtleksime spordi ja teiste eluvaldkondade vahelistest suhetest ja eriti spordi ja kunstide vahelistest suhetest. sellepärast, et äh, tantsimine on väga aktiivne äh, kunstivorm ja on väga lähedane spordile, ma tean ka, et jalgpallurid äh, Äh, teevad äh, tantsutrenne ja tantsijad on väga head jalgpallurid omakorda ning äh, tantsutunnid on õppekavas täna Ühendkuningriigis ning selle eest vastutab Spordiministeerium. nii et ma tahaksin, et me mõtleksime, et spordil on laiemaid dimensioone, kui me tihti traditsiooniliselt näeme. kunstide valdkonnas on vähem konkurentsi, nii et inim-, lapsed on sageli mures, et nad peavad võistlema kuidagi omavahel võidu jooksma või tegema sportmänge, aga kunstis see, see surve ei ole nii suur. edasi spordivaldkonnas laiem Euroopa-ülene küsimus äh, kuidas spordiorganisatsioonid ja jalgpalli äh, äh, meeskonnad on tegelenud siin kiusamise küsimust, püüdnud lahendada homofoobia küsimusi eh, ning spordiorganisatsioonid teevad sageli seda suurepäraste Äh, kampaaniate näol, kantes näiteks äh, vikerkaarevärvilisi linte. Äh, samuti kampaania Näita rassismile punast kaarti, mis on olnud minu kodukoha jalgpalliklubist alguse saanud, aga nüüd on see üleriigiline suur kampaania, ma arvan, et oleks väga hea võimalus ka teie jaoks võib-olla rõhutada neid valdkondi, kus sport aitab inimestel äh, alternatiivseid mõtteviisi kasutada, mõelda selle üle, mis on inimeseks olemine, mida tähendab kaasatus ja tahaksin kiita siin neid jalgpalliklubisid, eriti Saksa klubisid, kes on äh, just pagulasteemadel soodsaid sõnu öelnud. Saksamaa on siin olnud äh, eesrollis, aga nüüd on see Inglismaal samamoodi, nii et äh, sport ja poliitika. Infatti hanno influenzato anche il governo <laughs> jah, see on isegi valitsusele oma mõju avaldanud, see oli nüüd küll nali. nüüd äh, proua Zabeska. suur tänu. Äh, väga suure heameelega kuulasin ma ära sissejuhatava sõnavõtu ministri poolt. tahaksin alustada öeldes, et ma olen sada protsenti nõus nende ettepanekutega, mis ta on teinud, eriti mis puudutab sportlaste äh, treenimist. meie komisjonis oleme me äh, väga palju tähtsust äh, omistanud just äh, kahele, kahesele karjäärile, et mitte treenimise praktilist osa ainult ei vaadata, vaid ka selle teoreetilist tausta. kahese karjääri võimalus peab olema seotud liikuvusega. olen nõus kolleeg Petraga, et liikuvus on võimalus ainu-, võimaluseks ainult siis, kui on automaatne teadmiste ja kvalifikatsioonide võrdlemine ning äh, õiged allikad kasutusel. Äh, liikuvust ei saa piirata mitte ainult äh, sportlaste liikuvuse all, vaid ka treenerite liikuvus peab olema tagatud. ja veel üks aspekt, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida. nimelt roll, spordi roll on väga oluline laste kasvatamisel ja õpetamisel. Äh, minu enda praktilise tausta tõttu tean ma seda väga hästi, et äh, erinevaid haigusi ja probleeme ei lahenda äh, mitte miski paremini kui just spordi tegemine, näiteks lastevaheline vägivald ja muud probleemid. kui lapsed kohtuvad tähtsate ja tuntud tippsportlaste, judokate või teistega, siis eh, nad eh, sageli eh, annavad nõu kanaldada oma negatiivne energia spordi tegemisse ja mitte suunata seda kaaslastele. nii et kui meil oleks võimalik ehk luua programm, kus tuntud Euroopa sportlased tuleksid kokku ja räägiksid, kuivõrd hea on sport, et sport on puhas et äh, tehke sporti ja olete niimoodi edukad. tänan, nüüd saab sõna kolleeg Morgan. Eh, tänan. ma arvan, et need viis prioriteeti, mida te meile tutvustasite, on väga heaks aluseks spordiküsimuste üle arutlemisel. miks ma siin praegu sõna võtan? seetõttu eelkõige, et ähm, tihtipeale äh, rõhutatakse just võistlussporti. ja teie viitasite sellele, et tuleb just tutvustada spordi tegemist äh, ka koolieelses eas ja seega ma tahaksin teid veel julgustada võib-olla näiteks mõne eraldi algatuse kaudu äh, veelgi enam just pöörama tähelepanu nii-öelda rahvaspordile, mitte võistlusspordile. kuna see ähm, puudutab ju kõiki, teatavasti võistlusspordi puhul ähm, äh, on sellest teemast puudutatud ainult väga piiratud hulk inimesi. rohkem kolleege ei ole, siis saab sõna komisjon, ma tean, et meil on siin esindaja, palun härra Vukovitš, kes tegeleb selle temaatikaga komisjonis mm. -hmm ai siiski mitte, üks kolleeg, härra Ta-, Takula soovib sõna. suur tänu. soomlasena räägin inglise keeles, mul on hea meel olla tagasi siin komisjonis pärast kümmet kuud ja tahaksin küsida midagi ALDE fraktsiooni nimel. nagu me teame, siis sport on väga hea vahend selleks, et rasvumise, diabeedi teise tüübi ja muude terviseprobleemide vastu võidelda. aga ma arvan, et probleemiks on siin Euroopa tasandil see, et Euroopa Liidu pädevus selles küsimuses on väga piiratud. Euroopa Liidul ei ole pädevust, liikmesriikidel on tegelik ülesanne neid küsimusi lahendada. aga avatud koordineerimismeetodit kasutades saame me paluda neil teha õigeid asju tahaksin küsida teie käest, minister, milliseid konkreetseid tegevusi te võtate oma eesistumise jooksul, kui kohtute oma kolleegidega teistest liikmesriikidest? Grazie e c'è komisjoni, noh. tänan, nüüd saab sõna komisjon. ei ole kedagi, palun siiski. Bien, merci madame la présidente. tänan. ma usun, et minu reaktsioon eelkõnelduna tuleb üsna ähm, üldine. me tunneme head meelt äh, ministri ja teiste äh, kohal viibinute sõnad üle Euroopa spordinädala teemal meile tundub nüüd esimesi kokkuvõtteid tehes, et selle eesmärgid saavutati täielikult ja tõenäoliselt saab ka edaspidi kõikides liikmesriikides seda kasutada spordi tegemise edendamiseks. ja olen igati nõus äh, teemadega, mida eesistuja esindaja esile tõstis, näiteks kokkuleppe matšide temaatika, mis on meie jaoks väga tähtis, kui volinik Navratšitš ütles, et jätkab oma jõupingutusi selle pahe vastu võitlemisel. dopingu teemal oleme me samuti eesistuja kõrval, et teda toetada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsiooni eh, ümbervaatamisel ja ka topeltkarjäärid eh, on praegu äärmiselt aktuaalne teema, meil on praegu kriisiaeg ning eh, see küsimus on ka üks komisjoni prioriteete. meil on arutlused käimas ja peagi saame ilmselt äh, teile pakkuda äh, arutluse ähm, punkte veel lisaks. nüüd, mis puudutab äh, häid tavasid ja juhtimist, seda tuleb arvestada just võttes arvesse neid viimastel kuudel tehtud paljastusi Te teate ka, et äh, meie tööplaan äh, äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist, milles me ka aktiivset rolli mängime, siis see mm, juhtimine on seal üks prioriteete, me ka peame kohtumisi ekspertidega ja paari nädala pärast ilmselt äh, tuleb ka mm, parlamendi ja eesistujaga vastavateemaline arutelu. see oleks siis lühike reaktsioon minu poolt. tänan. Äh, aitäh, Yves Lelastek. meil on ka võimalus teiega mõtteid vahetada äh, tere! Eh, nüüd eh, saan lugupeetud ministrile uuesti sõna anda. ma arvan, et Euroopa Liit, kui tal ei ole ka eh, otsest pädevust, on siiski võimalusi ehm, erinevate poliitikate koordineerimiseks ja ka mm, õigusraamistiku äh, määratlemiseks ja kui äh, volinik Navratšis käis äh, meiega kohtumas, siis me mainisime direktiivi dopingu valdkonnas siis ühe tegevus, võimaliku tegevussuunaga, suunana ja samamoodi kokkuleppe matšide küsimus ja topeltkarjääriga seotud teemad äh, võiksid äh, ka äh, võib-olla uute pädevuste jaoks alustada, kuid nii või teisiti ma olen kindel, et teie prioriteedid leiavad positiivset vastukaja, palun bon,. Euh, suur tänu, suur tänu, proua juhataja ja suur tänu ka kõigile neile, kes sõna võtsid, suur tänu ka komisjonile, ma võtan asja kokku niimoodi, et ma tunnen ennast päris hästi siin komisjonis sellepärast, et üsna tihti on nii, et kui spordist räägitakse, kas siis liikmesriigi tasandil või rahvusvahelisel tasandil, siis äh, vaadatakse spordile justkui nagu äh, mingi kõrvalteemale, mingisugusele väiksele asjale, tore teema, aga mis keegi eriti nagu, kedagi eriti ei huvita ja sellepärast me olemegi tõstnud selle küsimuse oma prioriteetide sekka, sport on midagi enamat kui lihtsalt jalgpallimatš või midagi sellist mängulist, vaid spordil on ka teised väärtused, mida teinekord ei ole võimalik mõõta, kuid mis sellegipoolest on olulised. me räägime siin ju heaolust, me räägime sotsiaalsest integratsioonist, need on need väärtused, mis on ju spordi aluseks ja Äh, me peame selles poliitikas mingisuguse koherentsuse saavutama ja sellepärast ongi väga-väga oluline, et äh, komisjonis, Euroopa Komisjonis erinevates töökavades ja ka siin parlamendikomisjonis võetakse ette asju, millega edendatakse sporti ja näidatakse spordi teist nägu ja teisi väärtuseid kui lihtsalt äh, võidu äh, Ehm, või teineteisega võitu mõõtmine. nii et ehm, need on asjad, millele tuleb mõelda. ja, ja ma olen seega väga rahul sellega, et väga positiivselt võeti mind täna siin vastu. Ehm, proua Kammervert, jätkan võib-olla saksa keeles, ütleb kõneleja. Te olete näidanud siin selgelt, kui oluline on see, mida eesistuja ka on öelnud, nimelt positiivsed äh, eeskujud Neid praktilisi kogemusi tuleks kindlasti parimate praktikate kataloogi või muus vormis edasi anda, nii et oleks võimalik näha täpselt, kus on äh, üksikud seosed. Äh, lapsi on juba väikelapse east, tegelikult räägime isegi beebidest, kes tuleks kaasata äh, nendesse tegemistesse. Te ütlesite väga õigesti, et meil on vaja muidugi partnerlusele rajaneda, et edasi jõuda. me ei mm, peaks rääkima mitte ainult, et äh, spordiorganisatsioonides ja äh, lastepäevakodudesse toimub, meil on vaja kaasata siia nii jah, haridusasutused kui lapse, lastekasvatajad kui vanemad, kõik need, kes kaasaksid lapsi spordialastele tegevustele ja see läheks lumepalliefektina edasi lastele, nendelt omakorda lastele ja lastelastele. mis puudutab äh, spordiväärikust, äh, siis äh, jah, doping ja kokkuleppematsid on väga halb valdkond dopingu alal on väga selge see, et me peame edasi tegutsema, me peame ütlema, et eh, mitte ainult eh, spordi eh, kuvandi ja väärikuse nimel, vaid teie enda tervise nimel on oluline dopingut vältida, see on väga oluline sõnum meie poolt aga ikka ja jälle tuleb tunnustada seda, et me ei tohi lõpetada seda võitlust sest eh, kui me ka kuskile piduri paneme, on ikkagi järgmiseid eh, meetodeid, järgmisi aineid, mida kasutada kas või minimaalsete doosidena, eh, seetõttu on meie enda Euroopa-ülene lähenemine veelgi tähtsam. ja selge on see, et kõigepealt loomulikult tuleb tegeleda sellega rahvusvaheliselt, Euroopa peaks rakendama Äh, ühist lähenemist, ühiseid standardeid ja kui see on olemas, siis me peaksime püüdma Euroopa Liidu poolt leida meetmeid selleks, et seda ka kriminaalkorras ehk karistada, aga loomulikult äh, me peame vaatama kõigepealt, milliseid võimalusi meie äh, käsutuses on mis puudutab vastastikust tunnustamist ja kutseid, räägime kaheste karjääride ja liikuvuse teemal hiljem aga jätkaksin äh, siis järgmisest küsimusest, äh, proua Vorti küsimusest. Äh, te viitasite spordi rollile väljaspool võistlusi, sellepärast et ega siis sport ei olegi ainult võistlused, tants on samamoodi sport, igale ühele sobib oma viis enda liigutamiseks, neid võimalusi on väga palju ja kõiki neid võimalusi tuleb tunnustada. ärgem, öelgem, nagu ütlesime lastele, et istuge vaiki, vaid liigutage ennast, see on see mentaliteet, millest me peaksime lähtuma. Te viitasite ka teistele spordivormidele, mis ei ole nii-öelda klassikalised äh, aga si siia tulevad sisse ka need teemad nagu integratsioon kõikidel ühiskonna tasanditel ja kõikides liikmesriikides sport on ideaalne platvorm tõesti selleks, et inimesi kaasata, ma ei räägi mitte integreerimisest, vaid kaasamisest, kaasata neid, kes tulevad teistest riikidest, et nad osaleksid ühiskonnaelus ja sport võiks olla väga dünaamiline viis, kuidas selline kaasatus tagada ja see lõimumine kuidagi tagada. nüüd äh, mõtted, äh, mille tõi välja proua Nibaka, äh, nimelt väga oluline on tõesti see topeltkarjääri küsimus, see on seotud liikuvusküsimustega, Euroopa on täna ju sellist nägu, nagu ta on, tänu mobiilsusele ja äh, mitte ainult spordi vaatevinklist, aga vaid ka haridus äh, vaatevinklist on äh, arengud siin olnud väga-väga positiivsed. ja kindlasti äh, peame me siin edasi arendama ühisprogramme, tegema seda koostöös võib-olla haridusprogrammidega, mitte ainult edendamaks nii-öelda seda topeltkarjääri küsimust, vaid et noored sportlased mõtleksid äh, nendele küsimustele juba algusest peale, et avaksime siin võimalusi. väga väike protsent on neid professionaalseid sportlasi, kes elu lõpuni jätkavad spordivaldkonnas, on, on väike. mis nüüd puudutab härra Morgano küsimust vist, te viitasite väga õigesti sellele, kui oluline, kui olulised on erinevad võistlused. jalgpall, jalgrattasport ja lisaks sellele muidugi suurvõistlused Euroopa spordinädala alguses räägiti ikka ka sellest, millised on suured, suuremastaabilised spordivõistlused erinevates liikmesriikides, mis jäävad aga kuidagi äh, varju nendele ülemaailmastele spordivõistlustele, need on võib-olla väiksemad võistlused, mida tähendab, need on võib-olla võistlused, mida vähema rahaga korraldatakse, aga mis on siiski väga olulised äh, nendes liikmesriikides ja selles kontekstis ja me peaksime rohkem kasutama ära selliseid üritusi ja sündmusi, et härra Takula, teiega ma lõpetan siis nii-öelda, kuidas Eh, teavitada ka kolleege sellest, mida me teeme. Eh, selleks meil vahendid on. Eh, esimene, kõige olulisem on seesama Euroopa spordinädal, oli siis esimene eelmisel nädalal selliste nädalate seas. ka mobiilsusnädalal, millest on tänaseks kujunenud institutsioon kõikides liikmesriikides ja ka siin selleks, et näidata seda, kui mitmetahuline on sport ja siin on loomulikult poliitikate ühtsus, koherentsus see, mis tulemusi toob. me peame näitama seda, mida tehakse hästi liikmesriikides. ma ei saa alati viidata Luksemburi äh, näidetele, aga siin äh, ma seda siiski teeksin äh, meil on programm äh, Toitu tervislikumalt, liigu rohkem, äh, sellega on kaasatud kõik ministeeriumid, kõik ministrid, erinevad projektid ja tehakse seda üheskoos sidusalt äh, selleks, et teavitada inimesi. nii et ähm, selliseid kogemusi tuleks jagada minu meelest. suur tänu. suur tänu, härra minister suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ja huvitavate vastuste eest. meie dialoog teiega kindlasti jätkub eesistumise perioodi ajal selleks, et need prioriteedid ka siis rakenduksid, millest te täna rääkisite. ja loodetavasti saame ka osaleda teie seminaridel ja konverentsidel, oleksime sellest väga huvitatud. mina olen pärit Itaaliast ja seega mul teatud eelarvamused äh,, aga äh, Flavia Benetta ja Roberta Vinci Ameerika lahtistel näitasid ilmselt äh, väga head eeskuju paljudele naistele äh, ja äh, tahaksin siinkohal siis ka välja tuua, et äh, äh ka spordimaailmas võivad naised olla edukad ja peaksid rohkem sellele panustama ja see, tegelikult see finaal nädalavahetusel laupäeval andis väga hea kuvandi spordist, sellest, kuidas sport võib olla aus ja et selle aluseks on sõprus. nii et suur tänu teile ja kõike head eesistumise ajaks!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 Aferin. Düşük. Bene, allora, grazie, dai, dai. Thank you. Uh, and now we can... niisiis, alustagem siis tänase päevakorra teise punktiga. ma ei tea, kas meie eksperdid on juba saalis tere tulemast kõigile, tänu meie ekspertidele selle eest, et olete tulnud äh, meile täna külla. As you know uh, today nagu te teate, täna tahame me siis äh, rääkida Euroopa spordinädalast, mille tunnistajateks me olime eelmisel nädalal, meie tänase seminari valmistas ette meie äh, poliitikaosakond. Äh, eelmine nädal oli väga sündmusterohke üle tuhande erineva ürituse leidis aset ähm, osavõtvates riikides. Ähm, meil oli üks kümmekond äh, nii-öelda spordi suursaadikut äh, ehk teisisõnu tippsportlased. Äh, ja eesmärgiks oli siis äh, tagada see, et äh, nii palju inimesi kui võimalik võtaks osa nendest üritustest. Äh. härra minister ütles, et asi ei ole mitte ainult äh, integratsioonis, vaid kaasamises. meie eesmärgiks on tõsta nende inimeste arvu, kes spordiga tegelevad. väga palju on sellest juba täna räägitud, räägiti FISASi raportist mis samuti pöörab tähelepanu spordile ning ette olid nähtud konkreetsed tegevused selle nädala jooksul ähm, koolides ja mujal. nüüd me tahaks, peame siis mõtlema sellele, mida see nädal tõi, millised olid selle tulemused. seda teeb Euroopa Komisjon ja sellepärast on siin kohal ka komisjoni esindajad. me tahame rääkida ka teistest küsimustest, väga olulistest küsimustest. mõni aeg tagasi kohtusime, ehk siis hetk tagasi kohtusime Luksemburgi spordiministriga. teemad, mille me täna seminariks välja valisime, vastavad tegelikult Luksemburgi eesistumise aja prioriteetidele mm ja on kirjas ka ministrite nõukogu töökavas. aga äh, räägime ka täna konkreetsematest teemadest. kõigepealt ähm, spordiorganisatsioonide ja assotsiatsioonide usaldusväärsus, me oleme siia kutsunud esindajad kohale erinevatest äh, assotsiatsioonidest, suur tänu, et olete kohale tulnud. kõigepealt äh, saab sõna David Walsh, äh, Sunday Timesi kuulus ajakirjanik, kes räägib meile täna Äh, sellest, et milline on tema äh, nägemus väärikusest äh, spordis ja me teame kõik väga hästi, millist olulist rolli on David Walsh mänginud dopingu küsimuste avalikkuse ette toomises rattaspordis, teil on umbes kakskümmend minutit kõneaega ja siis küsimuste-vastuste voor umbes kümme minutit ja siis saavad sõna teised äh, eksperdid, kes räägivad siis avatud ja kaasavast ühiskonnast äh, ja spordi rollis sellistes ühiskondadest. ja kohal on äh, esindajad siis Ühendkuningriigist ja siis Luks-, Anna Klaisner ähm, räägib edasi natukene rohkem sellest, millest rääkis ka Luksemburgi minister, ähm, proua Klaisner on pärit Austriast, nende jaoks äh, samuti viisteist minutit aega ja pärast seda siis viisteist minutit küsimuste-vastuste voor ja pärast seda saab sõna Euroopa Komisjoni üksuse juht härra Yves Lelostek, kes võttis sõna ka hetk tagasi. kõik see tõotab tulla huvitav. ja kui kõik äh, sõnavõtud on läbi, äh, saavad kõik veel lõppsõnaks sõna, aga kõigepealt siis David Walsh, palun. Ladies and gentlemen thank you very much for the invitation to come here. daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest täna siia tulla rääkida nendest teemadest. ma olin väga hea meelega äh, teie ette tulemas, sellepärast et äh, kolmkümmend seitse aastat on mu kogemust ning äh, viimasest kahekümne kahest aastast eh, viisteist aastat olen ma soovinud spordist kirjutada, eh, see oli see üks ja ainus asi, mida ma oma elus teha tahtsin ja ma arvan, et eh, teen seda kuni surmani. ma ei arva, et ma jätkan selle tegevusega nii, nagu ma oma karjääri alustasin, sest ma olin laps, kes kümne aasta vanuses äh, elas Kagu-Iirimaal, eh, eh, ärkasin kell seitse hommikul üles ja tahtsin kohe lugeda Päevalehte ja ma ootasin, millal kiosk lahti tehakse, eh, hommikune piimatooja tõi ka ajalehe, ootasin, kuni kiosk lahti tehakse, et lehe kallale asuda võtsin äh, ajalehe lahti ja lugesin äh, spordilehti. seda äh, tahtsin ma juba alati teha. ma alustasin sellest elukutsest, olen alati olnud spordifänn, kellel oli ka privileeg oma elatist sellest teemast. minu perspektiiv muutus aja jooksul ja te võite ilmselt küsida, mikspärast äh, ja vastus on väga lihtne. Äh, kaheksakümne kaheksandal aastal äh, läksin ma Souli, äh, Ben Johnson versus Carl Lewis. ma tahtsin, et Ben Johnson võidaks, sellepärast et ta tuli üksikvanema perest, kes asus elama Torontosse ning ma olin igal juhul tema toetaja fänn, kellel oli ka trükimasin. pärast, kaks aastat, kaks päeva pärast võistlust kell kolm hommikul koputati mu uksele ja tavaliselt teile ilmselt ei meeldi, kui sellise kellaga keegi teid tülitab, teete ukse lahti ja küsite, mis, milles asi? ja ta ütles, et Johnson andis positiivse dopinguproovi ning mina ütlesin, et suur aitäh, et mulle teatasite mm ma ei muutnud oma nägemust spordile või vaatust spordile tol ajal, aga äh, me ütles, ma ütlesin, et tegemist oli ühe esimesega, alati see igal pool nii ei ole ja aeg läks edasi. Äh, Sunday Timesiga äh, üheksakümne kuuendal aastal ma liitusin, olin Iiri ajalehtede juures juba ennem tööl olnud varem see oli minu Manchester United või Real Madrid kõige suurem ajaleht, mille heaks ma töötasin esimene oluline sündmus oli Atlanta olümpia, kuhu nad mind saatsid. ja mõelge, mis tunne mul oli, kui Atlanta olümpia peategelane oli kahekümne kuue aastane Iiri ujuja. ta oli rahvusvahelisel tasandil äh, aktiivne juba kaksteist aastat äh, ning oli võitnud neli äh, kuldmedalit Iirimaa üldse aastate jooksul, nüüd nädala jooksul võitsime kolm meie ütlesime vanasti Iirimaal niimoodi, et kui ujujad ei upu, siis on tulemus väga hea, nüüd oli tegemist aga äh, naissportlasega, kes kolm medalit meile ära tõi nädala jooksul. kui aga vaadata seda lugu äh, lähemalt, siis muidugi oli äh, ikkagi väga kahtlustäratav see võitude seeria ja mina neid tulemusi ei uskunud. kolm Iiri ajakirjanikku ütlesid äh, kui ühest suust, et me ei usu seda ja meie olime loomulikult pahalased. Michelle Schmidt äh, sai dopinguga seotud ka keelu. aga need äh, juhtumid muutsid meid ja minu elus on olnud väga mõjukas üks lugu mida ma soovin ka teiega jagada. ja see lugu on seotud meie kaheteistaastase poja äh, surmaga. Äh, ta sai surma, kui auto talle otsa sõitis, äh, ta oli rattaga teel. me istusime perega maha ja ütlesime, et me tegeleme selle mälestusega niimoodi, et me mäletame Johni, me räägime tema loost. me ei ole vaiki selle kohta, mida ta meile on aegade jooksul tähendanud. üks asi, mida mina tahtsin tema isana teha, oli püüda aru saada asju eh, tema kohta, eh, mida ta väga armastas, ta armastas eh, ragbimängu, läksin tema treenerite juurde ja tema õpetajate juurde ning üks tema õpetajatest rääkis mulle, et kui John oli seitse või kaheksa aastat vana, siis ta luges äh, jõulunäidendit äh, mõned nädalad äh, enne jõule, mis on iirlaste puhul tavaline ja jõululugu teatavasti Maria ja Joosep lähevad Petlemma, leiavad talli ja Jeesus beebi sünnib sinna sõime ning karjased tulevad neid vaatama, toovad neile kolm idama tarka kingitusi ning äh, Joosep äh, oli äh, tagasihoidlik eluviisiga mees ning kui see lugu koolis jutuks tuli, siis John tõstis käe ja ütles, et õpetaja, te ütlesite, et Marial ja Joosepil ei olnud midagi. mida nad siis tegid selle kullaga, mida toodi neile beebisünnipäeva puhul kingituseks? Äh, John, ütles õpetaja, ma olen kolmkümmend kolm aastat seda äh, juttu lastele lugenud, aga keegi pole kunagi kulla kohta küsinud. ja ausalt pean vastama, et ma tõesti ei tea. ja kui õpetaja mulle selle loo rääkis, siis ma mõtlesin, et vot see ongi ajakirjanduse võti, te küsite ilmselgeid küsimusi, isegi kui inimesed naeravad, isegi äh, kui see teeb teid naeruväärseks, te küsite, kui te millestki aru ei saa ja äh, ma otsustasin, et ma hakkangi küsima äh, ilmselgeid loomulikke küsimusi. nüüd ajakirjanduse vallas äh, teatakse mind inimesena, kes Lance Armstrongi ei uskunud, kes püüdis öelda inimestele, et see ei olnud usutav lugu. ja Johni küsimus tegelikult inspireeris mind selleks, et tõe jälile saada. ning teie vaatenurgast küsimus, mida teie peaksite küsima, on see, et kui Lance Armstrong äh, kasutas dopingut algusest peale, siis kuidas läks kolmteist aastat aega, enne kui tõde selgus? sellepärast, et üheksakümne üheksandal aastal Lance Armstrongi esimese Tour de France'i teiseks nädalaks oli väga selge, et tegemist on petturiga. ei Äh, ole, ei pidanud olema väga hea uuriv ajakirjanik, vaid kasutama lihtsalt tavamõistust, küsima selgeid äh, loogilisi küsimusi. Äh, noor prantslane on osalemas härra Properi nime all, härra Puhta nime all, kõik teadsid, et ta on erinevate ainete vastane, et ta ei kasuta neid ning tema naeruväärastamiseks kasutati seda hüüdnime teda kiusati taga teiste sportlaste poolt, kes olid eh, eh, kõrgematel kohtadel, Lance Armstrong oli üks põhiline, kes tema üle naeris, eh, kuigi ta ei olnud see mees, keda ta esitas seal, kolmteist aastat läks aega, et tõde jalule seada. erinevad äh, erialaorganisatsioonist eh, alates eh, Jalgratturite Liitudest, lõpetades sponsorite, televisiooni ja teistega. loomulikult ei tahtnud nad investeerida sportlastesse, kes on korrumpeerunud, aga kõik pigistasid justkui silma kinni, neil kõigil olid erinevad põhjused ja peamiselt olid tegemist äh, kaubandushuvidega, loomulikult äh, ajakirjanduse vaatest oli väga hea looga, äh, inimesed vaatasid rohkem võistlusi, tooteid müüdi rohkem ning Lance Armstrongi ei uuritud kõikide nende aastate jooksul korralikult, aeg läks ja alles siis tuli tõde päevavalgele. nii et ma tahan teile öelda, et saage aru, kuivõrd oluline on Lance Armstrongiga juhtunu. seitse aastat nüüd, üheksakümmend üheksa kuni kaks tuhat viis, ei ole Tour de France'i võitjat. võtsid ära võitjatiitli Äh, viimast korda oli see Teise maailmasõja aegsel ajal niimoodi, et doping võttis Tour de France'ilt äh, ära sama palju aastaid, kui Teine maailmasõda seda tegi. ja dopingu puhul on äh, lihtne öelda, et väga raske on selle probleemiga seda seljatada, aga kujutage ette, et tegemist on koletisega, kelle pead ära lõikate ja ükskõik, kui palju koordide pead maha lööte, kasvab see tagasi. Te võite mõelda, et Äh, me ei saa mitte midagi teha, äh, me oleme valitud esindajad, minu arust olete teie kõige olulisemad isikud. Teie olete need, kes saavad tõelisi muudatusi esile kutsuda. Äh, veel üks põhjus, mikspärast ma olin Lance Armstrongi suhtes väga skeptiline, oli see, et aasta varem nägime me mikspärast äh, me ei näinud, äh, milliste ainete kasutamisega oli tegemist. Äh, ametivõimud ütlesid, et meil on sellest kõrini, et jalgrattasport ei, ei ole pettustest läbi imbunud. ma ei räägi mitte ainult küll jalgrattaspordist siin, FIFA näiteks aastaid uskusime me ju tegelikult äh, seda, et äh, asjad ei olnud päris õiged. Äh, edasi minnes oleksime me öelnud, et seal on korruptsiooni, aga sellegipoolest ei ole nad seaduslikust, seadusest ülemad. FIFA uurib Ameerika Ühendriikide ametivõimud ja nüüd FIFA-s räägitakse tõsisest muudatusest. tõesti, võiks öelda, et äh, see on pannud neid tege-, tegutsema, aga vaja on valitud rahvaesindajaid selliseid otsuseid tegema minu arust. ma olen nõus sellega, et dopingu kasutamine peaks olema kuritegu igas riigis, peaks olema nii, sellepärast et äh, Eh, see võib maksta kümneid miljoneid eh, naelu, üheski teises valdkonnas ei luba me inimestel sellist rahasummat varastada. ja eh, valitsuste ja poliitikute meelituseks võin ma öelda, et ma olen spordiajakirjanik ning dopingu lugusid kajastan ma väga palju. Te teate, kuidas antidopingu agentuuri presidendiga asjad käivad Äh, valitsused otsustavad, kes on president äh, ning äh, edasi otsustab seda rahvusvaheline olümpia, olümpiakomitee ma, mulle meeldib tavaliselt see kandidaat, kelle valivad valitsused, tavaliselt on tegemist rangema inimesega dopinguteemade suhtes võiks ju arvata, et äh, spordiinimesed oleksid äh, poliitilistest intriigidest vabad, aga muidugi igasugused müügihuvid on väga suured Äh, sõltumatu komisjoni äh, uuringu tulemused selguvad äh, peatselt, uuritakse Vene kergejõustiklaste dopinguskandaali WADA poolt. kõik, kes on asjaga kursis, teavad, et need sportlased, kes kuldmedaleid võitsid Londoni olümpial ning erinevatel rahvusvahelistes võistlustel aastate jooksul, Äh, oli tegemist äh, domineeriva riigiga, äh, sel aastal ei läinud neil väga hästi, sellepärast et praegu on nende jalgealune kuumaks köetud, aga eelmistel olümpiamängudel oli tegemist teist korda juhtumiga, kus nad USA-st rohkem kuldmedalit võitsid nüüd äh, on äh, informant olnud, kes on väga palju tõendeid andnud, äh, nii palju ei ole tõendeid ükski informant spordi ajaloo jooksul andnud, tõendid on kogutud ja kõik need viitavad sellele, et nende treenerid ning nende dopinguvastane laboratoorium ja agentuur ütlesid neile, et kui te olete medalikandidaat ja olete piisavalt hea, siis petta võib küll Äh, praeguse juhtumi puhul tuleb kindlasti maailmale sõnum saata ja öelda, et kui teie riigina seda teete, siis teid, äh, te ei saa ligipääsu äh, enam sellistele võistlustele. mina arvan, et seda ei juhtu, aga Venemaa ei tohiks enam osaleda. kui oleks õiglane mäng, siis me ütleksime Venemaale, et ei tohi niimoodi käituda ja te ei pääse sellest praegune WADA president on nimetatud ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt. ma ei, ei ole kindel, et Riia olümpiamängudel Venemaa osalemine peatatakse. kolmkümmend seitse aastat olen ma olnud spordiajakirjanik ja nüüd olen ma skeptik laptopiga, enam ei ole ma mitte fänn trükimasinaga ja mida ma spordi kohta olen õppinud, see on endiselt ilus see on endiselt äh, väga suur ja oluline tegevus, vahet pole tegelikult, millise alaga on tegemist. Julie Ward äh, rääkis tantsimise kohta ennem, ma olen täiesti nõus temaga. ma arvan, et äh, ei ole vaja, et lapsed osaleksid organiseeritud spordirühmas, ükskõik, kas nad tantsivad või tegelevad muu alaga, me peame seisma selle eest, et meie lapsed oleksid füüsiliselt aktiivsed ja seisma selle elustiili eest. me oleme seda müüti müünud juba aastate jooksul ja me oleme öelnud, et äh, kui olümpiamänge korraldatakse, siis äh, noored saavad inspiratsiooni ja osalevad ka sporditegevustes. ei, enne Londonit äh, olümpiamängudel me nägime, et Eh, sporditegevustes osalemine langeb pärast olümpiamänge, on see olnud ka Londoni olümpiajärgselt nii, ja kui ma vaatan nüüd spordimaastikku, ning eh, te juba kahele eh, tennisistile US Openi raames viitasite, minu küsimus on, et kas see fakt, et kaks itaallannat said Ameerika lahtistel finaali, toob kaasa endaga, et rohkem Itaalia lapsi mängib tennist ja järgmiste nädalate jooksul küll, aga kas see suurendab kuidagi tennisemängu võimalusi või treenerite arvu või erinevaid võistlusi, mida korraldatakse selleks, et lapsi selle spordiga siduda, ma ei ole päris kindel, sellepärast et mina tean, et Ühendkuningriigis eh, kümme miljardit eh, naela eh, kulutati sellele, et olümpiamänge korraldada ning osalusnumbrid näitavad, et lapsi on aina vähem spordi juurde jõudmas ning kõige suurem äh, või kõige väiksem on see osalus just äh, need, kes sotsiaalselt tõrjutud äh, ühiskondakihtide hulka kuuluvad ja sotsiaalselt nõrgemate kihtide hulka. nii et sporditegevustes osalemine tähendab aktiivse ole, aktiivne olemist ning Ühendkuningriigi kontekstis vähemalt me näeme, et rikkamad ja paremini haritud inimesed pigem on sporditegevuste juures Äh, ükskõik, kas Ühendkuningriik võidab Venemaad, äh, Ameerika Ühendriigid, Hiinat või muu, see ei ole üldse tähtis. küsimus on, kuidas see mõjutab laste elukvaliteeti ning inimesed äh, mõtlevad nende küsimuste üle aina rohkem. spordis on väga palju valesti ja ma ei arva, et kõik need probleemid saab lahendada, ma arvan, et me peame ja saame teha rohkem, kui me teeme ja me peame inimeste vaimsust ja mõttemalla muutma see, mis äh, tippspordis toimub, ei ole äh, niivõrd oluline, vaid me peaksime mõtlema selle peale, mis täpselt rohujuure tasandil toimub äh, ja olulised on numbrid, meil on vaja rohkem aktiivseid inimesi ning minu sõnum minu ettekandest on täna siin see, et meil on vaja reguleerida Äh, õiguslikult asju nende laste jaoks, kes ei saa osaleda sporditegevustes. kui me midagi radikaalselt praegu ette ei võta, siis ei ole võimalik tänaseid tendentse tagasi pöörata, suur aitäh! Thank you, thank you so much, uh, dear. suur tänu, uh, David Walsh. see ei olnud mitte ainult kõne, vaid ka uh, teie kogemus mis äh, võis olla väga äh, raske ja keeruline, aga millest on kindlasti meile kõigile kasu. Te ütlesite, et äh, olümpiamängud ei suurenda sporditegevustes osalemist, see on tõsi, kuid spordis on teatavasti mitu mõõdet, esmalt selline otsene äh, mõju, kus saab siis äh, edendada osalemist laps, lastel seas, teiseks siis äh, spordikuvand, poliitika. ja seegi on äärmiselt äh, tähtis, sõltumata spordialast kusjuures. ja enne oli ka juttu ka sellest, et kriminaliseerida dopingu tarvitamine. ja tõepoolest ilmselt on aeg kätte jõudnud see ära teha. ma usun, et Euroopa Nõukogu konventsioon ka äh, allkirjastatakse võimalikult kiiresti. nüüd annan sõna kolleegidele, esmalt äh, Julie Ward. Very much. I'm, um, I just want to say thank you for coming. jah, tahtsin esmalt äh, tänada äh, teid, et siia tulite ja ka oma äh, isiklikku kogemust jagate. inimesed, poliitikud, ajakirjanikud, õpetajad ähm, peavad olema ennekõike inimesed ja seetõttu tõesti ma tänan teid, et meiega oma lugu jagasite ja meie tänasele seminarile sellega mõtte andsite. mis on esmatähtis, on pühendumine asjadele, mis, ja see on õige, ja asjad, mis meile meeldivad, see, see on, need on õiged ja nendega tuleb tegeleda ja ma arvan, et see, mida te täna ütlesite, näitabki, viitabki sellele, mida inimesed otsivad oma, oma juhtidelt või arvamusliidritelt, seda ma tahtsingi lihtsalt öelda, tänan. suur tänu. kas on teisi sõnasoovijaid? nüüd annan sõna vastusteks ja pärast annan veel kord sõna. Äh, järgmisena saab sõna äh, äh, Jan Henry. spordi treeningutööduste kooli olümpiauuringute keskuse juhataja. tema räägib spordi rollist avatud ja kaasava ühiskonna ülesehitamisel. siin on juba slaidid. You are no okei okay.. okei okay,, thank you, madam chair and thank you. suur tänu. Äh, tänan teid äh, äh, kutse eest tutvustama meie uurimust mul ei ole veel väga palju aega. esmalt äh, viitaksin Euroopa äh, äh, Komisjonile ja siis sellele, kuidas siis sport võib aidata kaasa eelarvamuste vastu võitlemisele. Kind of ja ja see äh, annab ka põhjust kritiseerimiseks ja meil on äh, ka näha olnud, et teatud ähm, tingimustel ka sport äh, põhjustab ksenofoobiat, sallimatust ja muid negatiivseid ilminguid. ja tahaksingi ähm, puudutada siis kolme küsimuste ringi. esiteks, kuidas siis multikultuursust äh, käsitleda ja ka äh, kodanikuks olemist, teiseks, kuidas äh, saaks siis spordi kasu kogeda ja seda edastada ja kuidas Äh, siis neid kogemusi äh, kaasata. esmalt äh, tasuks korrata teada-tuntud tõdemust, et jah, sport on hea, aga see ei ole alati päris täpne. sport on hea jah, teatud tingimustel, teatud kontekstis ja mis äh, tingimustel siis sport kellelegi kasulik on, see tulekski kindlaks äh, teha. ja esmalt seosed äh, multikultuursuse, äh, kultuuride vahelise suhtlemise ja kodanikuks olemise ja spordialase poliitika vahel kõigepealt on meil siis äh, lõimumine ja assimilatsioon, mis on siis sellised äh, kahetised, äh, kaks poolust. ja meil on siis sellised traditsioonilised ka identiteedi ja kodanikuks olemise mudelid või definitsioonid Need on siis äh, kolm klassikalist mudelit, millele ma viitan. Äh, esiteks siis äh, universaalsed poliitilised õigused, mis on siis Prantsuse vabariiklik mudel, mudel, teiseks ja, ja sellega seoses siis on religioon nii-öelda inimese isiklik asi, teiseks on Saksa mudel Saksa mm, mm, mudel on siis rohkem seotud kultuuri ja äh, ajalooga ja ka poliitilise projektiga. kolmandaks siis selline Briti traditsiooniline äh, nii-öelda multikultuuriline mudel. nii-öelda liberaalse, äh, liberaalne individualistlik mudel loomulikult on ka need mudelid aja käigus äh, muutunud. aga neid võib siis ka kasutada tõepoolest äh, spordipoliitika äh, raamistiku mõtestamisel ja kõigepealt see sellega siis, sellest saab siis tuletada sellised mudelid kõigepealt siis e, kultuuride vaheline suhtlemine, e, mis siis puudutab erinevaid e, kogukondi, kultuurilisi muutusi spordi läbi, teiseks kui lihtsustada ligipääsu kõikidele kultuuriteenustele, võimalustele seoses kultuuri tarbimisega, pakkuda võrdseid võimaluse, võimalusi ja siin siis äh, tagatakse poliitikas nii-öelda äh, ligipääs kõigile poliitikaga. see siis äh, selline kogukondlik lähenemine Prantsuse mõttes, poliitilises mõttes kaitstakse näiteks vähemusi näiteks äh, parlamendis on äh, teatud äh, kohad ja võta, võta, võetakse arvesse teatud vähemuste nõrgemaid külgi. ja seda on siis ka, see kajastub siis ka spordiklubide rahastamises, näiteks neljas tüüp on siis nii-öelda turupluralistlik mudel ja siin siis äh, näiteks äh, on äh, kaubanduslik sektor, ka vabatahtlikud sektor. ja viimaks siis assimileer-, assimileeriv poliitika ja siin vaadatakse sporti kui võimalust sellist sotsiaalset kasu ähm, pakkuda ja see ja siin on siis sellised pigem kon-, konservatiivsed poliitikad. nii et äh, siin on väga mm, suur hulk erinevaid lähenemisi, nagu te näete, ja see poliitika rajaneb siis erinevatel äh, ootustel, erinevatel äh, Ähm, põhimõtetel. nüüd, millest me siin siis räägime, kui me peame silmas siis neid teenuste äh, tarbijaid ja neid siis ka, kes nii-öelda rohujuure tasandil äh, töötavad näiteks äh, viitan siin äh, ka äh, Ühendkuningriigis pagulastega seotud tegevustele spordivaldkonnas. ja siin on siis mõned juhtumid, millest me saame ka õppida. kõigepealt Bosnia-Hertsegoviina ühenduse ühendus, mis loodi Darbis äh, kohe pärast Balkani konflikti äh, lahvatamist ja tegemist on mõnes mõttes väga eduka ettevõtmisega. Äh, nimelt Bosnia kogukond leidis suhtekanali kohaliku kogukonnaga ja seda läbi korvpalli Bosnias inimesed üldiselt mängivad väga hästi korvpalli, paremini kui inglased igal juhul, ja nad on vahetanud siis mängijaid ja suhted on paranenud äh, Bosnia klubidega ja teiste klubidega, kes liigas mängivad, Inglise liigas. loomulikult väga roosat pilti ei äh, maksa siin joonistada, alguses oli ka raskusi, aga tegelikult lõppkokkuvõttes oli see ettevõtmine väga-väga edukas. teine näide, mis ma tooksin, on näide mis on seotud kurdi pagulastega. Nemad Ghanas, kaasati Darbi linnas ka äh, liigasse, äh, teginevad siis koostööd äh, Pakistani kogukonnaga, teine moslemigrupp, Sotsiaalteenuste Amet, politsei ja teised tulid kokku ja lõid spordi kogukonnad siis kahe äh, kogukonna vahel, kelle vahel oli varem olnud hõõrumisi, mitte ei vähenenud tänu sellele ainult äh, vägivald äh, kahe grupi vahel, vaid spordiseost kasutati ka selleks, et juurdepääs tagada nendele, kes oli raskusi näiteks äh, koduleid, probleeme näiteks kodus ja nii edasi, nii et äh, nii-öelda spordikapitali läbi loodi link kapitaliga teistes valdkondades ja kolmas näide, Algeeria kogukond Nottinghamis, äh, tegemist ei olnud tegelikult ainult algeerlastega, vaid ähm, ka teiste Aafrikast pärit inimestega, see oli üsna piiratud ettevõtmine teenuste mõttes, aga eesmärgiks oli siis kogukonna sees seoseid luua, tuua kokku need inimesed, kellel on sarnaseid kogemusi äh, traagiliste sündmustega maadlemisel, äh, see on seotud nii pagulasstaatusega Briti kontekstis ja nii edasi, nii et kolm erinevat äh, viisi, kuidas me siis oleme läbi spordi üritanud kogukonnas asju parandada tegemist oli meie uuringu puhul siis alt üles äh, suuna võtnud uuringuga, rääkisime nende inimestega, kes organisatsioonide tööst kasu lõikasid ja kui me nendega rääkisime, tõi nad alati välja isiklikud kasud nii-öelda, tervis paranes, eriti vaimne tervis muuseas, ja et nad väitsid, et nad saavad siis paremini hakkama äh, igapäevaste situatsioonidega, suudavad mm, paremini kontrollida oma käitumist. Äh, üks äh, Kongost äh, pärit küsitlenu ütles, et pühapäev oli ainus päev, kus tal oli põhjust naeratada, sest siis ta sai ta spordiklubi kokku. ülejäänud nädalapäevadel pidi ta mõtlema kogu aeg sellele, kuidas kõht täis saada, nii et kindlasti isiklikud kasud olid selgelt väl-, näha selliste projektide puhul, aga ka sotsiaalne kapital paranes selles, näiteks Bosnia äh, spordiklubi ähm, puhul kindlasti spordi seostamine haridusteenustega, sotsiaalteenustega, äh, inimesed, kes äh, sotsiaalteenuseid, sotsiaalteenuste pakkumisega tegelevad, teadsid täpselt, kus probleemkohad on. ja siis loomulikult sidu, siduvuse ja seoste loomine, kaasamine, kaasati inimesed, kes olid suhteliselt rasketes oludes ja need on seotud kõik erinevate poliitiliste eesmärkidega, millest ma rääkisin siis selle raamistiku puhul, millest ma rääkisin. aga mis on veel oluline, see et äh, väikesemõõtmelistes pagulasorganisatsioonides saavutatakse edu selliste programmidega on ilmselge aga kuidas seda edu kanda laiemale tasandile kui veenvad on täna tõendid selle kohta et kogukondade vahelised äh, kontaktid võivad kogukondade vahelist pinget alandada ja mõnes mõttes on tegemist olnud minu meelest täieliku läbimurdega selles osas et millised tõendid meil üldse kättesaadaval on ja see läbimurre tuli sellest, kuidas andmed kokku pandi. pandi kokku andmed siis väiksematest uuringutest ühte suurde uuringusse ja kaks väga selget allikat olid meie jaoks. üks äh, allikas siis on osa konkreetsetest äh, konkreetselt case review'st, case review on Inglismaal äh, siis ministeeriumi poolt loodud meede Eh, case tähendab siis kultuuri ja spordi eh, näited, tõendid ja kust eh, saadakse infot, siis on süstemaatilised uuringud, neid oli kokku üle kahesaja seitsmekümne, üle kahesaja kolmekümne ja räägiti siis ja näidati seda, et läbi kultuuri ja läbi spordi äh, on asjad oluliselt paranenud, aga mis on veelgi julgustavam, on metaanalüüs olnud grupp, eh, kogukondade vaheliste ko-, eh, kontaktide analüüsist, viidi läbi viissada viisteist empiirilist uuringut eh, viiekümnendatest aastatest kuni tänaseni, need uuringud viidi läbi kahekümne viies riigis, ei puuduta mitte ainult sporti, vaid ka kultuuri ja haridust, terve rida valdkondi on siis olnud vaatluse all, kus kogukondade vaheline, kogukondade vahelised kontaktid aset leiavad. ja tegelikult siit välja tuleva statistika näitab väga selgelt seda, et kogukondade vahelised kontaktid paranevad Äh, läbi äh, kontaktide nendes valdkondades üheksakümne viiel protsendil vähenevad eelarvamused teineteise vastu äh, pinge langeb ja see on väga jõuline argument mida kasutada sellise poliitika toetamiseks viiekümnendatest aastatest nagu ma ütlesin on kogutud seda materjali ähm, seda siis ajast mil kogukondade vahelise kontakti teooria üldse välja arendati ameerikas ja tänaseks on äh, statistika näidanud seda, et väga raske on, äh, tänaseks on statistika näidanud äh, seda, et et kindlasti läbi sellise poliitika aitab pinge, on võimalik pingeid alandada aga need uuringud näitavad ka seda, et millised kontaktid on tõhusad, tuuakse välja sellised asjad nagu mõlemale kogukonnale võrdse staatuse andmine, selgete eesmärkide seadmine ja ka ametkonnad, keda siis kogukonnad tunnustavad, peavad olema kaasatud ja see kaasatus peaks toimuma isiklikul tasandil, mitte ei peaks toimuma ametlik kontakt kahe kogukonna vahel, vaid inimeste tasandil ja nüüd on meil siis piisavalt äh, andmeid koos äh, selleks, et äh, argumenteerida oma poliitika poolt, meil on konkreetseid näiteid ka selle kohta, millised ettevõtmised on olnud edukad mitte ainult spordivaldkonnas, vaid ka teistes valdkondades. nii et poliitilises mõttes on andmete baas piisavalt tugev, et sealt poliitikaid edasi arendada noh, akadeemikud äh, muidugi äh, nägelevad teinekord omavahel, see on akadeemikute puhul tavaline, aga üldiselt äh, ma arvan, et, et see nii on, et, et andmed on piisavalt veenvad. ja võtan siis kokku. üritasin teile täna tuua välja minimaalse versiooni ühest väga laiast uuringust, see pidi näitama seda, kui oluline oleks äh, kogukondade vahelisi kontakte, mis tekivad spordi läbi, kasutada eelarvamuste vähendamiseks ja äh, kogukondade vahelise usaldusväärsuse tagamiseks. suur tänu, härra professor, suurepärane uuring, huvitav uuring, see, need mudelid, millest te rääkisite, on, on, on, äh, on tõesti väga-väga põnev. ja need, see statistika, millest te rääkisite, Äh, positiivsed tulemused on, on meie jaoks kindlasti väga, väga tähtis. suur tänu, läheme edasi, järgmisena saab sõna äh, doktor Anna Kleisner ja ta räägib äh, spordi majanduslikust mõõtmest, see on uus ja huvitav teema sellest, Äh, on äh, rääkinud ka härra minister, ta rääkis äh, siis nii-öelda jätkusuutlikkusest spordist ja see puudutab just nimelt raha teemat. ja proua Kleisner on siis Sports Econ Austria asedirektor ja Euroopa ja vabandust, Austria spordimajanduse instituudi juht, palun. kõnelejale mikrofoni. Thank you very much um, suur tänu, tere pärastlõunat, äh, daamid ja härrad. tahaksin teid kõigepealt tänada kutse eest täna siia. tahaksin rääkida teile äh, spordimajanduslikust dimensioonist. kõigepealt tahaksin ennast tutvustada, et teaksite, miks olen teie eest. minu nimi on Anna Klaisner, äh, olen spordimajandusteadlane ja vanemteadur ning Viinis asuva spordi äh, majandusakadeemia juht. Äh, juba aastaid tagasi alustasime me uurimistööga, et rääkida spordi majanduslikust mõjust ja nüüd oleme spordistatistika äh, spetsialistide grupi liige Euroopas ning vastutame selle eest, kuidas metodoloogiliselt seda teemat analüüsida. ma võiksin viimaste, viimase kümnendi ja spordimajandusaspektide kohta rääkida siin tunde, aga mul on kümme minutit vaid aega ning seetõttu annaksin ülevaate selle kohta, mida me oma igapäevases töö, töös teeme. millest räägin? alustan sellest, et defineerin sporti majanduslikust aspektist Eh, sest kuigi terminid on selged, on väga raske leida ühtset definitsiooni. edasi räägin spordi satelliit eh, eh, indikaatoritest, kuidas majandusmõju spordis hinnata ning edasi makromajanduslikke mõjusid spordis, SKT ja muud näitajad neljandaks äh, räägin äh, riikide tugevustest ja nõrkustest ning äh, kasvupotentsiaalist spordivallas. kui te vaatate Euroopa spordisektorit, siis on väga selge, et tegemist on väga olulise majandusvaldkonnaga. sport hoogustab kasvu, see tähendab, et sport annab lisandväärtust, mõjutab ostujõudu ja SKT-d Äh, spordiga seotult luuakse töökohti ning äh, samuti teisi majandusaspekte ei tohiks mitte alahinnata. aga kui te vaatate statistilisi andmeid, siis on null koma äh, kakskümmend kaheksa protsenti lisandväärtust ning null koma kaks protsenti lisatöökohti, siis te näete tegelikult, et spordi majandusmõju on väga väikese protsendiga. Äh, spordi makromajandus äh, mõju äh, hinnatakse, tegemist on väga kiiresti kasvava sektoriga samas. erisus on statistiliste andmete vahel seetõttu, kuidas sporti defineeritakse ja millised on tavalised sporditegevused. Äh, tavaliselt äh, defineeritakse sporti läbi toimivate äh, klubide ja spordiorganisatsioonide, aga spordiga seotud mõju on erinevates tööstusvaldkondades ka, näiteks jaesektoris, turismis ja tootmissektoris. selle probleemiga on seotud ka see, et spordi definitsioon puudus pikka aega, kahe tuhande seitsmendast aastast on spordi Vilniuse definitsioon äh, enne seda ei olnud äh, võimalik võrrelda erinevate uuringute tulemusi äh, riigiti. ning äh, kõigele sellele lisaks on üleüldine andmete puudus probleemiks. me ei tea ka spordiga seotud allsektoritest piisavalt palju ja seetõttu on majandusmõju mõõta väga raske. selleks, et neid probleeme lahendada, Äh, loodi kahe tuhande seitsmendal aastal spordi ja majandusega tegelev äh, töögrupp, nüüd on tegemist äh, statistika spordi ekspertgrupiga. oleme püüdnud mõningatest nendest probleemidest jagu saada. alustaksin siinkohal definitsiooniga, milline on spordisektori definitsioon. Teie ees olev slaid, slaid näitab seda, kuidas väärtust spordis luuakse. see näitab seda, kuidas sport mõjutab majandust. probleem on siin selles, et ainult kui meil on selge definitsioon, millised eh, sektorid ja allsektorid tuleks spordimajandusse kaasata, siis on ainult võimalik ka nende majandusmõju hinnata. meie töö kontekstis oleme selgeks teinud, et üks spordidefinitsioon ei ole ainult kasuks. selle asemel oleme defineerinud sporti kolmel erineval viisil. meil on spordi äh, statistiline definitsioon, mis tähendab äh, eh, spordirajatiste, organisatsioonide Äh, ja muu juhtimine, kui me jagame, paneme siia juurde kõik tööstused, mis on vajalikud spordi tegemiseks, äh, mis sporditegevusteks äh, tooteid ja teenuseid pakuvad, siis on meil kitsas definitsioon näiteks selleks, et jalgpalli mängida, on vaja trikood, on vaja palli, staadionit ja jalgpallikingi. laiemas definitsioonis on kaasatud kõik tööstused, mis on sporditegevustega seotud, aga ei ole vajalikud selleks, et spordialaga tegeleda. mõtleme siin näiteks eh, erinevaid eh, televisioone, kihtveo, kihlveokontoreid, eh, spordireportaaže ja nii edasi. see kolmene definitsioon on nüüd tuntud Vilniuse definitsiooniga ja see on olemas meil aastast kaks tuhat seitse. meetodid selleks, et spordi mõju hinnata, on satelliit Äh, konto, tegemist on äh, rahvusriikide kontodel põhinev äh, indikaatoriga. kuna see ühtib riikide kontodega, siis on võimalik neid ka võrrelda, näiteks SKT-d, ostujõudu ja muud, aga on võimalik nende indikaatorite läbi äh, ka võrrelda äh, spordiala riigiti ning äh, on äh, ka teisi makromajanduslikke indikaatoreid võimalik võrrelda. peamine probleem on see, et selline konto või indikaatori loomine on väga aja- ja energiamahukas tegevus, nii palju kui meie kogemus on näidanud, aga sellegipoolest võime öelda, et see on vajalik ja on väärt töö ja investeering sellepärast et ainult nii on võimalik spordi majanduslikku mõju hinnata. edasi, kuidas sellist kontot luua? see ei ole väga keeruline. kõigepealt te võtate äh, rahvusliku sisendi ja väljundi tabeli, äh, kõik äh, tööstused panete siia sisse, mis on spordiga seotud ja ei ole, lisate erinevaid tulpasid ja ridu ning lõpuks liidate kõik liikmesriikide tabelid kokku, et saada üks Euroopa Liidu äh, spordisatelliitkonto. Äh, tundub lihtne, aga näitan teile kohe, et see asi ei ole nii lihtne. alustame väga selge sisendväljund tabeliga, mida on siin võimalik näha. ridade peal on siin toodud, millised tooted ja teenused äh, müüakse koheseks kasutamiseks ja lõpptarbijate jaoks. Te näete Eh, mida on vaja eh, selleks, et eh, tooteid luua ning kuidas tekib lisandväärtus. kui me spordi majandusmõju uurima hakkasime, siis oli meil kakskümmend seitse liikmesriiki ja meil oli täpselt selliseid tabeleid ka kakskümmend seitse iga tööstus, millel on sporditegevus, on jagatud. see osa, mis on spordiga seotud, on samas tulbas, nagu ta oli. ja järgmises või teises tulbas on siis mittespordiga seotud tegevused. täitsime sellise tabeli kahekümne seitsme liikmesriigi lõikes ning panime need tabelid kokku, kõik need kakskümmend seitse, selleks et saada ühte Euroopa üles tabelit ja kui te võtate selle tabeli keskse osa, siis eh, siin on kakskümmend seitse regiooni, eh, üheksakümmend neli sektorit. nii et eh, kaks tuhat viissada kolmkümmend kaheksa rida ja tulpa tuleb selles tabelis, nii et tuleb väga suur ja keerukas tabel. järgnevatel slaididel tahaksin teile välja tuua meie uuringu tulemused ning alustangi kohe äh, keskmisest lisandväärtusest, kui me alustame äh, spordi laiema definitsiooniga, siis me näeme, et üks koma seitsekümmend kuus protsenti Euroopa lisandväärtusest tuleb spordist. me võime võrreldes öelda, et iga kuuekümne, e, iga kuuskümmend eurot, mis Euroopas äh, eri riikides luuakse, on äh, seotud spordiga Äh, see päevas, see tähendab seda, et seitsekümmend, sada seitsekümmend kaheksa miljardit eurot äh, luuakse, äh, toodetakse selles sektoris aasta kohta. samuti keskmisest Euroopa Liidu lisandväärtusest on see kolm protsenti. Euroopa spordisektorit võib seega võrrelda Äh, näiteks põllumajandus, metsandus ning äh, kalandussektoriga, mis, ja see on kaks koma viis äh, korda suurem kui näiteks kaevandussektor. see on viiendik finantsteenustest ning erinevatest jaeteenustest ja muust väga oluline on leida äh, spordi definitsioon, see on ka käesoleval slaidil näha. Te näete äh, Vilniuse definitsiooni kolmel erineval tasandil on tööhõive äh, statistika siin toodud ainult null koma kolmkümmend üks protsenti statistilisest definitsioonist aga, aga kaks koma kaksteist protsenti laiast definitsioonist. üks koma seitsekümmend kuus protsenti lisandväärtusest, eh, eh, kaks koma kaksteist protsenti tööhõivest, nii et te näete, et tegemist on üsna tööjõumahuka sektoriga. käesoleval slaidil on toodud eh, detailid, seda liikmesriikide tasandil. kokku Euroopas on neli koma viis miljonit inimest, kelle hõive on seotud spordivaldkonnaga otseselt siin on erinevad arvud muidugi, Luksemburg ja Austria on tabeli eh, tipus. Eh, riikide tugevused ja nõrkused. me oleme püüdnud analüüsida tugevusi ja nõrkusi ning eh, hinnata riike ühest kahekümne seitsmenda kohani vastavalt nende spordiga seotud tootmisele ning vastavalt nende turgudele peamised äh, tulemused on äh, toodud äh, ära meie järgnevatel slaididel. näete, Ühendkuningriik, Iiri, Austria ja Poola on väga kõrged kohad saavutanud teenuste sektorid. Saksamaal on väga tugev positsioon toodete ja teenuste sektoris ning Sloveenia ja Eesti võrreldes Saksamaaga on äh, Äh, te-, toodete sektoris väga heal kohal, aga veidike madalamal kohal teenuste sektoris. kui me vaatame Euroopa taseme võrdlusi ja kasvupotentsiaali, siis äh, kõige paljulubavamad sektorid liikmesriikides äh, mm, on järgnevad siis Äh, erinevad spordiga seotud äh, toitumistooted, äh, spordikindlustus ning ka majandus- ja õiguskonsultatsioonid spordi jaoks. kui me võrdleme riikide sarnasusi ja erisusi, siis sarnasuste kohta võib öelda, et need riigid, kus on inimese kohta väga kõrge SKT, Äh, selle SKT-ga on seotud äh, väga suurel määral ka spordiga seotud äh, tööstus. kõikides riikides on väga suure kasvupotentsiaaliga sektorid. ning samuti teenusest, teenustest transpordini äh, Äh, on samuti väga äh, su-, tugeva potentsiaaliga sektor kõikides riikides, mida me võrdlesime. väga raske on kõikidest riikidest rääkida siin, äh, mul on väga hea siin sõna võtta, sellepärast et Austria on üks juhtriikidest, kui me räägime spordist ja lisandväärtusest, väga selgelt on äh, Äh, oluline meie puhul just äh, äh, turism, mis kasutab talve spordivõimalusi. meil on ju mäed, Küprosel on hoopis teisiti, seal on raadio, televisioon, spordisündmused ning näiteks kihlveod väga olulisel kohal Saksamaal on väga suur tarbimine just eraisikute poolt ning spordimajandus on just teenustele suunatud Äh, ka Hollandi puhul vastab see tõele. Ühendkuningriik oleks ka huvitav näide, äh, sellepärast et äh, spordiga seotud tarbimist mõjutas kriis väga, aga samas Londoni olümpiamängud turgutasid sporditööstust taas ja samasugusel tasemel tarbimine taastus nagu kahe tuhande kaheksandal aastal. nii et võtan oma ettekande kokku, ütlen teile suur tänu tähelepanu eest. Grazie, thank you eh,, doktoressa Kleiser, veramente. suur tänu. see oli tõesti äärmiselt eh, huvitav ja eh, seda lähenemist saaks kindlasti veel põhjalikumalt arutada. nüüd annan sõna komisjonile ja siin tuleb juttu siis äh, spordi ja äh, tasakaalu saavutamisest spordi ja elu, muu eluvaldkondade vahel. üksuse juhataja saab sõna, pärast saavad sõna kolleegid. kui praegu ei ole sõnasoovijaid, siis ja härra Fisas on samuti äh, tulnud, nüüd olen, seni oleme juba mitu korda raportöörina teda siin esile tõstnud. kuidas siis soovite? palun. Bien. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir. Suur tänu, et äh, korraldasite niisuguse huvitava seminari. teema on äärmiselt aktuaalne ja sport on ka meie kõigi elus äh, üha olulisemal kohal ja hetk on samuti väga äh, hästi valitud, esimene spordinädal. ja seega on igati sobiv hetk sellest kõigest kõnelemiseks võib-olla esmalt äh, sissejuhatuseks, kui tagasi tulles, äh, tagasi tulla möödunud aasta juurde, siis võib öelda, et see oli Euroopa spordimõõt, mõõdet silmas pidades äh, äärmiselt äh, hea aasta kõikide institutsioonide jaoks äh, oli meil siin mitmeid äh, häid saavutusi, siis Erasmus äh, pluss programm hakati ellu viima ja hakati ka ellu viima HEPA soovitusi ja sel aastal võeti ka vastu siis spordikava Plan for Sport kuni aastani kaks tuhat seitseteist ja äh, vastava valdkonna voliniku ametinimetuses siis esimest korda ka toodi eraldi välja sõna sport, nii et minu arvates oli see igati soodne aasta ja käesolev aasta jätkab samamoodi või isegi paremini nagu öeldud, oli meil siin esimene Euroopa spordiaasta, siis seaduses äh, mainiti ka läbirääkimisi kokkuleppe matšide kohta, mis on hästi edasi jõudmas ja komisjonis äh, käib ka arutelu liikmesriikidega ja selles äh, vastava ettepaneku tegi ka parlament kuidas siis Erasmus pluss programmi ähm, paremini kohandada nii-öelda äh, rohujuure tasandi või rahvaspordile. Nendes valdkondades on siis äh, edasiminekut äh, oodata. ja kuna nüüd mainisingi rohujuure tasandi sporti, siis tuleks tagasi füüsilise mm, aktiivsuse edendamise juurde. mis on selle kõige eesmärk siis? selle võib väga lihtsalt kokku võtta, nimelt äh, äh, suurendada äh, inimeste osalemist sporditegevustes. see ei tähenda muidugi ainult, et see toimuks spordiklubide raames teatavasti ei ole äh, olukord äh, just väga roosiline, Eurobaromeetri uuringutest on näha olnud et, et nelikümmend üks protsenti eurooplastest ei tee praktiliselt üldse sporti või, või teevad seda väga vähe ja võrreldes varasema uurimusega aastast kaks tuhat üheksa on toimunud tagasiminek, kuna vahemikus kaks tuhat üheksa, kaks tuhat neliteist on nende mitme, mitteaktiivsete osakaal kasvanud kolmekümne kaheksalt protsendilt neljakümne kahele protsendile. ja niisugused äh, algatused äh, just nimelt äh, võivad aidata seda tendentsi nii-öelda ümber pöörata või mõjutada. ja ka eelkõnelejad mainisid viitasid sellele, et loomulikult komisjon ei kavatse kõike ise lahendada. komisjon äh, annab oma panuse, kuid on äh, teadlik sellest, et äh, kõigil teistel partneritel, liikmesriikidel, kohalikel omavalitsustel, spordiorganisatsioonidel, ühingutel on oma esmatähtis roll mängida, nii et meie jah, vaatleme oma rolli niiviisi tagasihoidlikult nii-öelda koostöös teiste osapooltega. kõigepealt siis äh, Euroopa spordinädala kohta üldiselt võib öelda, et tegemist ei ole eesmärgiga iseendas eesmärgiks on äh, siiski pikem perspektiiv äh, spordi tegevuse edendamisel. ja ma ei hakka siin pikemalt äh, äh, seda tutvustama, kuid äh, siin siis teatavasti hääletati Erasmus pluss programmi üle ja sellega on võimalik toetada erinevaid algatusi, nagu muuhulgas kas Euroopa spordinädal äh,, meiegi kasutasime koostööprojektide rahastamisel äh, seda programmi erinevate äh, äh, ürituste korraldamisel siis iga üks üritus siis liikmesriigi kohta. nii et tahtsin rõhutada selle instrumendi olulisust. aastal kaks tuhat viisteist pühendati veidi üle kahekümne protsendi muuhulgas siis e, sellele spordinädalale ja ka jätkutegevustele. ja järgmisel aastal on see veidi alla kahekümne protsendi, kuid summa tegelikult e, e, suureneb sellepärast, et lihtsalt rahalisi vahendeid on veidi rohkem. nüüd siis täpsemalt Euroopa spordinädala kohta, mis oli selle ürituse mõte, kuidas see edasi viidi, kuidas see ellu viidi? esmalt ei mõelnud muidugi komisjon seda välja. suures osas oli algatajaks siiski nii-öelda FISA see raport Euroopa ähm, Parlament oli siis äh, selle idee äh, algatajaks. komisjon äh, kohandas seda ja võttis selle nii-öelda kasutusele, et, et oleks võimalik seda ideed siis niisuguse ürituse raames rakendada kuupäevadega olete te tuttavad. Brüsselis toimus see möödunud nädalal, kuid eh, edu võtmeks oligi just nimelt paindlikkus. Eh, komisjon ei soovinud sugugi eh, toimida nõnda, et me anname ette täpselt kindlad kuupäevad ja, ja kõik tuleb korraldada täpselt nii, nagu meie ütleme Ehm, ideeks oli siiski ehm, võtta või leida üles siis head tavad, jätta erinevatele siseriiklikele algatustele ehm, piisavalt paindlikkust ja tõsta siis esile teatud, teatud üritused. me kasutasime inspiratsiooniallikana ka mõningaid, mõningaid liikmes, mõningate liikmesriikide või isikute ideid, et siis teatud valdkondi esile tõsta, ühelt poolt siis äh, haridus, Äh, äh, kõrgharidus, ka töö, ettevõtlusvaldkond, kus on äärmiselt palju ära teha ja me oleme ka selle valdkonnaga hakanud tegelema põhjalikumalt, ka õues äh, praktiseeritavad spordialad ja ärgem unustagem ka spordiklubisid, jõusaale ja nii edasi. kuid spordiühingud on siiski siis selle mm, protsessi keskmes. me toetusime nii-öelda kümnele saadikule või, või esindajale, mõned olid neist väga tuntud inimesed, meil on kaks kõrgetasemelist jalgpallurit, väga tuntud jalgpallurit, kuid kaasasime ka inimesi spordialadelt, mis on vähem tuntud või vähem meediast näha ja meie mõtteks oli siiski äh, näidata toredaid inimesi, kellega mm, on soovi äh, samastuda. ja me oleme äärmiselt rahul selle valikuga, mis me tegime. ja tõesti, me saime neid hästi äh, esile tõsta. meil oli kommunikatsioonikampaania, mis, äh, millega alustati juunis kaks tuhat viisteist ja Brüsseli nädalal äh, paljud teist ka aktiivselt osalesid. meil oli siis esimene üritus esmaspäeval, siis üks konverents kolmapäeval, terve nädala jooksul äh, oli siis selline, sellised, selline pidev kohalolek, the score, aga ma arvan, et äärmiselt edukad olid ka liikmesriikide üritused. me, meie partneriteks oli siis kolmkümmend spordiorganisatsiooni, seal olid sellised kakskümmend 20 viis sellist äh, väga äh, mm, nii-öelda meediakeskset äh, sündmust, kui siis sellele partnerlusele alla kirjutati ja siis oli veel, veel sama palju organisatsioone lisaks. ja kõikides riikides olid meil siis sellised koordinatsiooni, koordineerimiskeskused, meil oli kolmkümmend üks riiki kes äh, programmis osalesid. üks liikmesriik äh, soovis jääda esialgu kõrvaltvaatajaks ja siis kaalub oma osalemist edaspidi nüüd äh, tulles analüüsi juurde, mida saab siis äh, kokkuvõtteks öelda, see on võib-olla liiga äh, etteruttav, kuivõrd üritused, üritused äsja lõppesid siin ja teistes riikides on veel üritusi käimas, aga kokkuvõttes võib öelda, et see oli ikkagi äärmiselt edukas, poliitiline toetus oli meile väga tugev, kuna see on ka äärmiselt tähtis, kuna, kuna see ei ole väga, see ei ole endast mõistetav. mõned liikmesriigid ja, ja omavalitsused olid väga entusiastlikud, partnerlussuhted olid äärmiselt olulised, aga suured Euroopa föderatsioonid on avaldanud soovi äh, äh, edaspidi äh, liituda. meil oli, on siis kolm tuhat üritust, viis miljonit osalist, kolmkümmend üks riiki, nagu öeldud, potentsiaalselt osalist, kuna kõik ei ole veel lõppenud. ja viimaks siis, mis hakkab toimuma edaspidi, see sõltub tegelikult meist kõigist komisjonist, kes viib läbi oma analüüsi parlamendist ja nõukogust, spordiorganisatsioonidest. me vaatame selle kõik koos läbi, hindame kõike väga põhjalikult, kirjalikult ja suuliselt ja kõikvõimalikel viisidel. ja järgmine üritus toimub tõenäoliselt septembris kaks tuhat kuusteist, aga see sõltub äh, väga kõvasti sellest, mida te ise ütlete ja, ja missugused on meie kogemused. suur tänu! suur tänu, äh, suur tänu selle väga huvitava info eest äh, ka komisjoni esindajale. see esimene nädal oli justkui nagu treening meie jaoks, aga positiivsed tulemused osalus, osalejate arvu osas ja ka selles osas, millised teemad on olnud arutelul. ja muidugi on äh, välja tulnud selgelt see, et tuleb äh, partnerlusi luua spordi organisatsioonide vahel ja, ja mõelda ka mittetulundusühingutele, sellepärast et nendel on väga-väga suur roll kaasa mängimine mängida. aga nüüd, äh, kas keegi sooviks sõna? härra Fisas, äh, suur tänu, et te olete panustanud nii palju sellesse teemasse ja sõna on nüüd teil. Äh, suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin ähm, tänada teid selle eest, et te olete mind usaldanud ja olete valinud mind teie nimel esindama Brüsselis Euroopa spordinädala avapauguüritusel meie parlamenti. see oli minu meelest väga edukas üritus, kohal olid komisjoni esindajad ja ka Luksemburgi spordiminister. suurepärane üritus, nagu ma ütlesin, palju osalejaid ehm, ja see, pärast seda ma läksin Madriidi ja avasin ka sealsed spordinädala sündmused parlamendi nimel ja nagu ma kuulnud nüüd olen, läks ka seal kõik väga hästi. ma vabandan, et ma jäin natukene hiljaks, aga koos kolleegiga jõudsime just hetk tagasi kohale San Sebastianist. San Sebastianis nimelt äh, viimastel päevadel on olnud väga palju üritusi ja sündmuseid ja eh, tutvustasin seal ka Euroopa Parlamendis vastu võetud raportit, eh, kus räägitakse nii-öelda maapiirkondade traditsioonilistest sportidest ja San Sebastianis eh, osalesime ka ühes, ühel Baski traditsioonilise spordiliigi ehm, võistlusel, see on selline paadivõistlus ja järgmisel aastal oleme me kultuuripealinn ja seal on ka traditsiooniliste sportide festival tulemas nii et sellele oleme palju rõhku pannud ja loodetavasti eh, soob, eh, langeb see kokku siis järgmise Euroopa spordi nädalaga, sest et Euroopa sport on osa Euroopa kultuurist, Euroopa spordist ja neid nii-öelda traditsioonilisi spordiliike tuleks eh, kindlasti edendada. nii nagu komisjoni esindaja ka ütles, on sellist spordinädalat väga vaja. esialgu oli plaanis ainult Euroopa spordipäev, ähm, aga nüüd selleks on saanud siis spordinädal ja me peaksime olema endaga vist väga rahulolevad, sest et ähm, sest et see on suur edasiminek. volinik Vassiljev on ka ära teeninud äh, meie tänusõnad, sest et tema äh, panustas ka väga palju sellesse. nii nagu härra Lõilus Tekk äh, komisjonist ütles, ei ole Euroopa spordinädala eesmärk omaette. see on võimalus ja suurepärane võimalus näidata seda, kui olulist rolli sport meie eludes mängib. selleks, et me saaksime spordile keskenduda, sellele sotsiaalsele mõõtmele, me ju teame, millist äh, kasu äh, sport äh, toob inimeste tervisele praegu ei ole näitajad spordi tegemise vallas väga julgustavad Euroopas, kindlasti tuleb äh, teemale rõhku panna selleks, et noored inimesed teeksid sporti, aga teeksid sporti ka täiskasvanud, sest et pikemas perspektiivis on äh, sellel kõikides liikmesriikides väga oluline mõju tervishoiukuludele. hiljuti võtsime vastu ka ühe teise raporti, see puudutas toitumist ja me teame, et üks ameeriklaste uuring on selgelt näidanud seda, et kui me ei astu samme selleks, et äh, tagada head äh, toitumistavad äh, ja piisavalt liikumist, on inimkonna ajaloos esimest korda tulemas põlvkond, kelle eluiga, oodatav eluiga on äh, madalam kui, äh, kui varasema põlvkonna oma ja, ja see on väga-väga tõsine ja kurjakuulutav äh, uuring. ja ka teadlikkus spordiasjades on oluline, sellest me rääkisime ka spordinädala avasündmusel. praegu räägivad kõik loomulikult pagulaskriisist ja öö, Äh, see on ka arusaadav, aga võib-olla selles kontekstis, äh, kontekstis me peaksime mõtlema sellele, et võib-olla pagulaslaagrites võiks äh, tagada ka spordivõimalused selleks, et tüdrukud ja poisid, kes nendes laagrites peavad elama, saaksid vähemalt palli mängida. see on mõte, mida ma tahaksin tutvustada komisjonile liikmesriikidele, selleks pole raha, raha palju vaja, aga see oleks suurepärane algatus nende inimeste aitamiseks, kes, kes on täna väga-väga raskes olukorras. ja loomulikult äh, spordi äh, majanduslik mõõde, ettevõtted, äh, kes toodavad spordivarustust, neid on Euroopas palju, lisaks sellele spordiühingud ja spordiliidud summad, millest me räägime, on ikkagi väga suured ja, ja teinekord märksa suuremad kui mujal kultuurisektoris ja lisaks arvan ma ja ma arvan, et kolleegid on sellega nõus, see, et äh, järgmisel aastal on selline nädal veel tulemas ja kasulik oleks see, kui see ei langeks kokku Strasbourgi nädalaga, sellepärast et äh, muidu jääme ka järgmine kord kõrvale. ma arvan, et kolleegid kindlasti tahaksid osaleda nendel üritustel. rohkem ma ei ütlegi midagi ja suur tänu sõna saamast. suur tänu, härra raportöör äh,. kindlasti me palume, et komisjon väldiks Strasbourgi nädalale sellise ürituse panemist, ütleb proua juhataja. härra Nekov äh, saab kõigepealt sõna ja siis äh, meie partnerid, kes soovivad sõna, võib-olla saavad pärast seda sõna. härra Nekov, äh, suur tänu, proua juhataja. mul oleks üks küsimus härra Löölostekile Äh, esitaksin konkreetse küsimuse. Teie olete komisjoni esindaja ja seega minu õigusta-, küsimus või ilmselt õigustatud. topeltkarjäär. nagu te teate, noored sportlased on täna silmitsi kahe suure probleemiga. Nad peavad õppima samal ajal kui äh, oma sportlaskarjääri arendama. ja kui äh, nende sportlase karjäär lõpeb, peab neil olema ka amet, mida rakendada. komisjon on äh, probleemiga kursis ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal juba avalikustatigi Euroopa Liidu suunis äh, äh, teema osas ja minu küsimus nüüd siis komisjonile, kas te olete jälginud ka seda, mis on saanud sellest komisjoni suunisest ja Erasmuse programm selle kohta ka üks küsimus, Erasmus pluss täpsemalt siis, see topeltkarjäär on osa Erasmus pluss programmist. ja te teate, et selle jaoks on ette nähtud rohkem raha seal kui läbi suunise nüüd see programm on aasta käinud ja kas on mingisugust statistikat selle kohta, et kui palju on selliseid projekte, mis on tänaseks ka realiseerunud, räägin siis täpsemalt sellest topeltkarjääri valdkonnast. ja komisjon on kokku panemas ka topeltkarjääri teenuste kvaliteedi uuringut, kas on mingisuguseid tulemusi teil meiega jagada, millised on need miinimumtingimused, mis tuleb täita? suur tänu. suur tänu. härra Venta, palun järgmisena. suur tänu, proua juhataja. mis puudutab äh, tänaseid äh, sõnavõtte, siis ma vabandan, äh, nii nagu vabandas härra Fisas, et ma kõike ei kuulnud, me käisime väga huvitaval kohalikul spordiüritusel Hispaanias Euroopa spordinädal on minu meelest ähm, väga teretulnud ettevõtmine, aga seda peaks rohkem levitama, et selline asi toimub. on väga palju ühiskonnagruppe, kes arvavad, et sport pole nende jaoks, aga spordi tegemine on oluline ja oluline on see, et äh, ka noored äh, tegeleksid sellega. ma tean, et minu koduriigis äh, Äh, umbes kuueaastastest kuni teismelisteni on vaja neid kogu aeg motiveerida midagi tegema. ja, ja peaks, äh, peaks seda siis ka tegema. kui seda oleks võimalik teha läbi koostöö kohalike äh, omavalitsustega, luua sidemeid teiste ühiskonnagruppidega, siis oleks sellest palju kasu. toimus siis nüüd see Euroopa nädal, spordinädal, mis saab edasi? ja äh, küsiksin samasuguse küsimuse, nagu küsis kolleeg, et jah, noored inimesed peavad ise tundma ka vastutust äh, selles küsimuses äh, ja teadlikkust peab levitama. ma olen ise pärit spordimaailmast ja tean, kui oluline see on. Erasmus pluss programmi puhul oleks kasulik, kui spordi osa sellest oleks natukene suurem. et me saaksime laiendada mõju ühiskonnas laiemalt Äh, suur tänu. ja nüüd annaksin võib-olla sõnu äh, spordiassotsiatsioonide esindajatele, kes on ka liitunud meie tänase kohtumisega. Äh, Morgan Kingerby Eskest, rahvusvahelisest spordi- ja kultuuriassotsiatsioonist võib-olla sõna võtma temal on kindlasti huvitavat infot jagada meil selle selle kohta, mida tehakse spordiassotsiatsioonides, palun, ja siis saab sõna Julie. suur tänu, et sõna saite, ma tahaksin äh, jah, võib-olla sõna, seostada oma sõnavõtu eelkõnelejatega, teen lühidalt, aga osalus äh, on äh, David Walsh sinu jaoks karjääri jooksul saanud järjest olulisemaks teemaks ja ka Anna Kleisner kui teie vaatate seda, kui suur on majanduse roll spordis äh, siis te näete, et majanduslik mõju kasvab loomulikult läbi selle, mida rohkem inimesi spordiga tegelevad, aga kahjuks on spordil äh, ka üks teine mõju, negatiivne mõju. nimelt äh, negatiivne mõju siis mitte füüsilisest tegevusest, vaid füüsilisest äh, tegutsematusest ja meie keskus on läbi viinud uuringu või tellinud uuringu, et välja selgitada, mis on füüsilise tege-, tegutsematuse tulemus Euroopas ja tulemuseks ei ole sugugi väike number, kaheksakümmend miljardit eurot aastas, kaheksakümmend miljardit eurot läheb siis aastas meile maksma see, et eurooplased ennast ei liiguta. ja viissada tuhat elu öö, äh, on öö, äh, mitteliigutamise hinnaks Euroopas igal aastal. nii et mis on siis Euroopa Liidu peamine eesmärk, on ju tagada rahu ja heaolu oma rahvale ja seda peamist eesmärki silma, silmas pidades on meil moraalne kohustus füüsilist äh, aktiivsust äh, oluliselt tõsta. me toetame Euroopa spordinädalat ja üks põhjuseid, miks ei ole tegemist ainult Euroopa spordinäda-, päevaga, vaid spordinädalaga, on see, et meie toetasime seda rohujuure tasandilt, et see nii oleks. me kasutasime lihtsalt ära selle, seda märgistust Ole aktiivne ja käivitasime üle Euroopa sellise äh, kampaaniaga Liiguta. Te olete võib-olla näinud äh, meie äh, tooteid ja meie lipulaeva Äh, üritus on siis septembrikuus Liiguta nädal, see on Euroopa-ülene ettevõtmine, sarnane Euroopa spordinädalaga ja äh, meil on umbes kuus tuhat üritust tulemas ja kui me need üritused paneksime kokku Euroopa spordinädalaga, siis oleks sellest suur kasu. Neid üritusi organiseerivad nii-öelda äh, move agent'id ehk äh, meie agendid siis äh, kas need on ettevõtted või kohalikud omavalitsused kelle peamiseks eesmärgid on inimesed äh, diivanilt lahti saada ja liikuma panna ja me oleme kasutanud euroopa spordinädala paindlikult mudelit see on õige samm õiges suunas ja me loodame et rohkem keskendutakse siis peamisele eesmärgile rahu ja heaolu tagamisele euroopa kodanikule suur tänu nende soovituste eest ja nüüd siis Julie Ward. suur tänu, suur tänu, proua juhataja, et andsite mulle võimaluse kolm korda suisa sõna võtta. mul on palju öelda ilmselgelt, aga ma olen täna väga palju ka õppinud. sest üldiselt mina tegelen pigem kunstiga, ma olen äh, ise kunstnik, äh, en-, vähemalt eelmises elus olin kunstnik, enne kui minust sai poliitik ja teinekord äh, lõhestatakse üsna tihti kunst äh, spordist, äh, aga meie komisjoni puhul on väga oluline, et neid vaadatakse võrdsete partneritega ja tänased ähm, sõnavõtud on olnud väga huvitavad, eriti huvitab mind see töö, mida olete teinud teie, professor Henri. ma olen nimelt raportöör kultuuridevahelise õppe osas ja põhiväärtuste osas ja äh, tegelikult spordi osa oligi meil puudu ja mulle tundub, et see, millest te täna rääkisite, on äh, just nimelt äh, see kondikava, millele oma raport üles ehitada, nii et mul on väga hea meel, et siin olete ja et minu roll raportöörina on nüüd tänu teile lihtsam Eh, kolleegid, eh, ma teen ettepaneku, et me võtame vaheldumisi spordiassotsioonide esindajad ja siis parlamendisaadikud ja annaksin nüüd siis mõnele spordiliidule jällegi sõna ja täpsemalt Euroopa Spordipealinnade Assotsiatsiooni esindaja saab järgmisena sõna. suur tänu, eh, juhataja Kosta ja tahaksin teid tänada selle algatuse eest tänane seminar korraldada pärast siis eh, Euroopa Komisjoni poolset algatust Euroopa spordinädala näol. meie oleme siis eh, Euroopa spordipealinnade eh, liit, me osalesime ka selles ürituses ja oleme teinud siis seda tööd koostöös teiste liit, liitude ja assotsiatsioonidega. ning meil on oma spordipealinnade ja linnade võrgustik, kaheksakümmend linna osalevad äh, meie töös ja me viisime läbi kaks olulist üritust, kõigepealt koolides üritus ja teisalt võtsime siis fookuse alla perekonnad. eile, pühapäeval leidis aset üsna mitu sündmust, neid on septembris tulemas veel Horvaatias ühes linnas suisa kakskümmend üks protsenti kohalikest elanikest osales nendel üritustel ja minu meelest on äh, uskumatu suisa et, et kakskümmend üks protsenti suisa äh, liitus. aga nagu kolleeg ütles, tegemist on tõesti äh, kõigest nädalaga peaks kuidagi saavutama samasugused tulemused ka viiekümne ühel ülejäänud nädalal üle saja linna tuli eelmine nädal kokku äh, rääkima spordiasjadest, räägiti sellest, mida Euroopa spordinädal nende jaoks tähendab, mida see tähendab kohalike omavalitsuste jaoks tulevikuvõtmes ja härra Fissase sõnu, sõnu, sõn-, sõnadest lähtuvalt ütleksin ka mina, et oleks hea, et me lükkasime selle spordinädala natukene edasi Äh, ja et see ei oleks Strasbourgi nädalal äh, ja teisalt ei oleks see kohe ka septembri alguses, kui mõnedes äh, riikides on veel suvevaheaeg ja koolides ei saa ka üritusi seega ette võtta. järgmisel aastal koonduvad meie tegevused Prahas, Prahasse. suur tänu, Helga Trüppel, palun. suur tänu ma tahaksin tänada ka meie külalisi sõnavõttude eest ja pöörduksin härra Henri poole. mul oli väga hea meel, eh, et te rääkisite nendest uuringutest, need tulemused on huvitavad ja ilmselge on eh, see, et nii pagulaste kui ka sisserännanute ehm, kogukondade jaoks on spordil väga oluline roll, see on oluline kapital meie ühiskonnas. nagu te teate, praegu tuleb Saksamaale ja Rootsi äh, väga palju pagulasi ja ka mujale Euroopasse ja mina arvan just, et spordiüritused, sport kui selline on paljude pagulaste jaoks väga oluline ja kas te olete, kas te jagate minuga seda mõtet, et me peaksime rohkem sportimisvõimalusi pakkuma äh, pagulaslaagrites? suur tänu. Äh, suur tänu, ma olen täiesti nõus äh, proua Trüppel selle ettepanekuga ja kultuurikomisjon võiks selle ettepaneku edastada siis nendele, kes otsustavad. Roberto Pikk, eh, kes on Euroopa sporditootjate assotsiatsiooni liige. suur tänu, Silvia, selle võimaluse eest pöörduda kultuurikomisjoni poole ja eh, tunnustusavaldus kõigile teile selle seminari Äh, korraldamisest, ma olen Alberto Piki, ma olen FES-i peadirek-, äh, peadirektor, äh, spordivarustuse tootjate assotsiatsiooni liige Adidas, Nike ja Puma näiteks on meie liikmed, aga kokku on meil üle tuhande kaheksasaja ettevõtte liikmeks ja me oleme panustanud siis omalt poolt ka sellesse, et Euroopa spordinädal nii edukas oli peatuksin kahel aspektil, kui lubate, mis on minu jaoks olulised. meie äh, spordivarustuse tootjate liit, äh, mida me siis oleme teinud ja pärast seda räägin siis sellest, et äh, mis on meie mulje sellest nädalast või vähemalt esmamuljed. kõigepealt siis, mis me tegime? me üritasime sisuliselt panustada selle nädala sündmustesse näiteks äh, oleme äh, avalikustanud äh, uuringute tulemusi keskendusime uuringule mis tuli välja paar aastat tagasi mille nimi on designed to move loodud liikumiseks meie jaoks on see oluline kontseptsioon väga palju meie analüüsist on tehtud just nimelt selle raames ja ja oleme toonud siis väga palju öö, oleme avalikustanud palju andmeid sellest uuringust ja meie liikmed äh, ja edasimüüjad äh, panustasid ka siis üsna palju sellesse nädalasse. me oleme muidugi väga huvitatud äh, spordi majanduslikust mõjust, aga me oleme olnud ka kommunikatsioonikanaliks. Ive Lüllestek rääkis suursaadikutest, meie leidsime need inimesed Steve Gerrard, Paula Radcliffe teiste seas, aga ka mõne, mõned vähem tuntud äh, sportlased, äh, Gerlinda Kaltenbrunner, kes äh, oli ka Santiago Fissasega selle lavapagu üritusel ja sponsoreerisime ka siis läbi kingituste seda nädalat nii nagu ka teised assotsiatsioonid oleme me selle nädala alustoetajad ja kuidas me oleme veel panustanud, pidanud üritusi koordineerida. ametlik avamisüritus oli eelmise nädala neljapäeval, loodi Euroopa spordimaja koos üheteistkümne 11 siseriikliku assotsiatsiooniga, meil on siis ühtne maja, mida me jagame teiste assotsiatsioonidega ja üritame siis spordi erinevad äh, mõõtmed kokku võtta. neli suunda. Äh, sport kui selline, kultuur ja sport, äh, spordi tervishoiu mõõde ja minu meelest see vastab tegelikult äh, sellele, mida teie eksperdid täna ka ütlesid ja viimane märkus veel, mida me arvasime sellest äh, spordinädalast. nagu ikka, äh, läksid mõned asjad hästi, teised nii mitte nii hästi, aga kokkuvõtteks ütlen ainult nii palju, et üks suur eelis sellise nädala puhul on see, nii nagu Yves Lestek ka ütles, Lelostek, et äh, tõesti, see oli äh, suu-, vägagi edukas sündmus, terve rida sündmusi, üle kolme tuhande ürituse ja väga palju riike osales. Äh, nii et me oleme väga rahul sellega, aga tööd on veel palju ja ma olen nõus Santiago Santiago Fissasega, et äh, oluline on see, et see nädal ähm, ei toimuks Strasbourgi nädala ajal ja Silvia, viimane märkus, ma kohe lõpetan, on see, et minu meelest on väga oluline, oleks oluline see, et aru saada, et kes on äh, sihtpublik äh, ja, ja, ja mida me üritame sellele publikule rääkida. suur tänu! ja nüüd ma annan siis äh, sõna veel meie ekspertidele, arutelu oli väga põnev, kõigepealt oli siin kohal härra minister ja tema oluline sõnavõtt. ja siis äh, meie eksperdid. kas äh, keegi siit minu kõrvalt äh, sooviks kommenteerida seda, mida on öeldud või kas keegi sooviks vastata küsimustele, palun? ja tehke nii lühidalt kui võimalik, me oleme juba kõvasti jäänud ajast maha. suur tänu. jah, tõepoolest, ma võiksin vastata päris paljudele äh, kommentaaridele, aga teeksin kolm märkust. esiteks Santiago Fissasele, et äh, tõepoolest äh, meie traditsioonilised spordialad on äärmiselt olulised ja ka selle algatuse raames oli see, seda me püüdsime tõesti tõsta esile traditsioonilisi spordialasid ka Euroopa spordinädala äh, raames. Euroopa Parlament kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ka äh, hääletas nende ettevalmistavate meetmete üle ja sellega me ka jätkame. kaks tuhat kuusteist Erasmus pluss raames on meil ka võimalus äh, neid edaspidi rahastada. nüüd, mis puudutab topeltkarjääre, siis me soovime äh, need soovitused eh, ellu viia ja siin just eh, kasutati eriti Erasmus pluss ja aastal kaks tuhat neliteist oli meil neliteist eh, miljonit eurot, millest seitse miljonit nendele kahele valdkonnale, mille puhul meil on ka suunised olemas ja üks nendest on ka see topeltkarjäärid, nii et teoreetiliselt on meil kolm koma viis miljonit eurot äh, sellele pühendada, aga tegelikult me rahastasime ainult kahte projekti, sest huvi oli äh, vähene ja mm, saime kasutada ainult ühe miljoni. me kahe tuhande viiendal aast-, viieteistkümnendal aastal kavatseme sellega jätkata ja äh, peagi on näha siis, mm, mille vastu huvi on, aga selge on see, et me soovime need suunised äh, topeltkarjääride kohta ka ellu viia viimaks äh, vastuseks äh, äh, saadiku endale. loomulikult on äärmiselt oluline see, millega, mida me ka edasi teeme. esmalt tuleb tagada seda, et meie partnerid oleksid ka meie pikaajalised partnerid edaspidi äh, ja mitte sellepärast, et me seda nendelt palusime, vaid nad ise avaldasid oma soovi ja ka finantseerivad partnerid samamoodi äh, siis äh, sidusid end pikemaajaliselt, mitte ainult kahenädalase ürituse raames. loomulikult kasutan ka juhust ja tervitan siinkohal meie äh, Äh, arvukaid ähm, partnereid, äh, kelle esindajad siis äh, FES-ist aset lihtsalt on siin saalis. aitäh, kas on veel kommentaarideks soovi? ei ole, suur tänu väga huvitava arutelu eest. ma arvan, et me käsitlesime küllaltki äh, põhjalikult erinevaid ähm, mudeleid siis, äh, kus äh, sport on siis üheks vahendiks, nagu näiteks ka vähemuste lõimumistel ja ka raport vastava teemaline raport aitab seda paremini mõista, just mis puudutab äh, Äh, integratsiooni, sporti kui integratsiooni faktorit. aga sellega seostub loomulikult ka öö, äh, öö, ähm, hind, äh, hind majandusele, hind tervisele, näiteks ka dopinguga seotult, nii et ma arvan, et seda aspekti tuleks samuti süvendada. lõpetuseks öö, Äh, härra Walsh äh, rääkis oma isiklikust äh, kogemusest ja mm, kui me rääkisime siin ka nendest kahjulikest praktikatest või pahedest, äärmiselt oluline on, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, Äh, äh, võtaksid vastu vastavad äh, konventsioonid võitluses dopinguga ja komisjon peaks siin näitama suunda mõnedes riikides käsitletakse juba dopingut kuriteona, ma arvan, et seda peaks laiendama ka teistele riikidele. suur tänu kõnelejale, meil oleks hea meel ka teie mm, ettekannet äh, teistele äh, kirjalikult edasi saata. aitäh, kas me võime täna, tänase koosoleku äh, lõpetada, komisjoni koosolek, nüüd järgneb koordinaatorite koosolek. tänan.